Good morning, colleagues. Uh, we'll tere hommikust, kallid kolleegid. Good morning, colleagues. We'll make a start because we. kallid kolleegid, alustame, sest äh, meil on väga palju tööd ja hääletada tuleb ka. näen, et kõik kolleegid, kes peavad esimeseks arutelus kohal olema, on kohal, nii et aitäh tulemast ja kõigepealt siis kohe kinnitamegi päevakorra. meil on järgmised muutused. libe seitsmeteistkümnenda detsembri koosoleku protokoll esitatakse teile kinnitamiseks järgmisel koosolekul päevakorrapunktid viis kuni üheksa, mis puudutavad äh, viisa lihtsustust, äh, seda arutame täna pärastlõunal kuusteist kakskümmend. päevakorrapunkt number kakskümmend, mis puudutab Euroopa Liidu ühisturvaliste lähteriikide nimekirja, seda arutame täna kell üheksa kakskümmend saalis räägitakse mikrofonita, esimees vastab täna. päevakorrapunkt number viisteist, Hiina raport lükatakse edasi, päevakorrapunktid viisteist üks kuni viisteist üksteist Ehm, see puudutab eelarve täitmise kinnitamist, seda arutame kaksteist viisteist ja päevakorrapunkt number kakskümmend üks, mis puudutab äh, Vahemere rändesurvet ja realistlikku lähendamist, see tuleb ka edasi lükata, nii et kui te olete nõus nende muudatustega, siis võtame päevakorra vastu. nüüd äh, keelerežiim, kallid kolleegid, tahan teile teada anda, et äh, tõlget horvaatiasse, läti ja iiri keelde täna ei ole ja malta keel on meil täna passiivselt olemas. nüüd läheme päevakorrapunkti number kaks juurde, milleks on seitsmenda detsembri koosoleku protokolli kinnitamine, kui teil ei ole midagi selle vastu, siis on see protokoll kinnitatud ja kohe järgmiseks päevakorrapunkt number neli, milleks on äh, Horvaatia liitumine Euroopa Liidu finantshuvide konventsiooniga liitumise kohta. meil on raportööriks Toomas Štehovski, kes esitleb meile oma raporti eelnõud, mis puudutabki sedasama Horvaatia liitumist äh, nimetatud konventsiooniga, mis võeti vastu kahekümne kuuendal juulil tuhat üheksasada üheksakümmend viis, ega koos nende protokollidega kallid kolleegid, ma soovin teile kõigepealt kõike head äh, selleks äh, aastaks, mul ei olnud võimalik kahjuks esmaspäeva hommikul siin kohal olla. mu jutt on väga tehniline, sellepärast et see raport on väga tehniline, siin ei ole mitte midagi vastuolulist. kahe tuhande teisest aastast kehtib meil Euroopa Ühenduste finantshuvide kaitse konventsioon ja see konventsioon koos protokollidega, selle eesmärgiks on Euroopa Liidu finantshuvide kaitsmine ja ning eh, nende huvide kaitse on tänapäeval eh, tähtsam kui kunagi varem ning Horvaatia lubas liitumisläbirääkimistel selle konventsiooniga ühineda ja ka protokolli rakendada. täpselt samamoodi nagu ka varasematel juhtumitel tuleb meil äh, tekste kohandada. ja see kehtib ka Horvaatia kohta ja just sellepärast tuleb meil äh, neid äh, tekste siis ka kohandada ja me peame ka vastava sõnastuse välja töötama. mina leian, et Horvaatia saab selle leppega liituda, mitte mingeid probleeme ei ole ja selle komisjoni liikmetel palun äh, ettepanekuga nõustuda ehk siis äh, toetada nõukogu otsust. suur tänu teile! Um... aitäh, Toomas! Silvi Von, kas sa soovid ka sõna saada? jah, suur tänu, härra esimees, teen hästi lühidalt olen nõus kõigega, mida raportöör ütles, ma arvan, et on tähtis, et Horvaatia liitub selle leppega ja et parlament tõesti ka rohelise tule annaks ning ma toetan koostatud raportit. No other... aitäh, kui rohkem variraportööre, kes sõna tahaksid saada, ei ole, siis suur tänu, Toomas, sulle selle esitluse eest. muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on üheksateistkümnes jaanuar keskpäeval ja ainult äh, äh, formaalsed muudatusettepanekud on siis äh, lubatud. ja läheme nüüd päevakorrapunkti kakskümmend juurde, milleks on Euroopa liidu ühise nimekirja koostamine turvaliste päritoluriikide kohta, kuna esimesel detsembril meil ei olnud piisavalt aega seda küsimust arutada, sest meil oli väga pikk päevakord, siis äh, Silvi lihtsalt äh, annab täna, andis toona lühikese ülevaate, oleme kutsunud nüüd komisjoni nõukoguga täna uuesti tagasi selleks, et me saaksime pikalt äh, seda küsimust arutada nii et raportööriks on Silvi Guillaume ja nagu kolleegid teavad, tegemist on tähtsa küsimusega, meil praegusel hetkel äh, ühist nimekirja ei ole ja ja ma annangi nüüd sõna raportöörile, et ta saaks selle ettepaneku sisu tutvustada. Euh, nagu te ütlesite, härra esimees oli meil väga vähe aega, et sellest rääkida eelmise aasta detsembris ning komisjon ei saanud meile teha korralikku ettepanekut selle teema kohta ja ma teeksin nüüd siis ettepaneku, et võtame nüüd siis selleks aega nüüd, nii et me saaksime anda tagasisõna, tagasiside. eile toimus meil variraportööride kohtumine ja me saime tõstatada erinevaid küsimusi, erinevaid muresid, mis meil sellega seoses, selle raportiga seoses on esimene arutelu, mis toimus detsembris, näitas, et meil on reservatsioone, mis on väga olulised erinevates valdkondades, põhimõttelisi, sisulisi ning äh, ka vormilisi reservatsioone. nii et võib-olla kuulaksime ära kõigepealt komisjoni nõukogu arvamused, siis tutvustaksime ära meie variraportööride kohtumise tulemusi eile. Uh, ma arvan, et see on väga mõistlik äh, härra Dias de Meere, kas teil on kodukorda ja menetlust puudutav küsimus? ei, ei, see ei puuduta meie kodukorda, ma tahtsin lihtsalt sõna saada. palun siis, teil on sõna. aitäh, härra esimees. ma sain just äh, proua Taatilt äh, kirja ja ta vabandab, et tal ei ole võimalik täna siin olla. tal ei õnnestunud õigeaegselt kohale jõuda ja ta võtab Silvi Guillaume'iga ühendust sellepärast, et see raport on Rahvapartei jaoks väga tähtis. Uh, jah, tõesti, ta on üks variraportööridest, Rahvapartei variraportöör, nii et panime selle kirja. aitäh selle selgituse eest nüüd see proua Guillaume'i ettepanek, kõigepealt äh, peaks võib-olla tõesti komisjon tegema ettekande, meil on siin Steven Ryan komisjoni, Steven, kas sa sooviksid kõigepealt äh, teha oma esitluse ja siis jätkame üldist arutelu? jah, aitäh, härra esimees, ma lühidalt selgitan seda ettepanekut, mis eelmise aasta septembrikuus komisjonis vastu võeti ja mis puudutab turvaliste päritoluriikide ühise nimekirja koostamist. meie arvates on tegemist väga tähtsa meetmega selleks, et äh, kiiresti läbi vaadata taotlusi, mis suure tõenäosusega lükatakse tagasi, selleks et liikmesriigid saaksid oma vähesed ressursid äh, suunata nendele inimestele, kes tõesti ka kaitset vajavad tegemist on väga raske olukorraga, kus me praegusel hetkel oleme, meil on väga palju äh, varjupaiga taotlejad, kes tulevad Euroopasse ja sellise meetme kasutamine on praeguses olukorras väga tähtis. kolmanda riigi turvaliseks päritolu riigiks kuulutamise menetlus tuleb kas kiirendada või et taotluse tuleks läbi vaadata äh, kiiremini läbi äh, Euroopa Liidu välispiiril. sellega liikmesriigid saaksid taotlusi läbi vaadata, eeldades äh, siis juba kohe, kas päritoluriik on äh, turvaline või mitte. muidugi tegemist on esimese ja ennetava hinnanguga, aga muidugi iga süülitaotleja võib ka ise tuua siis tõendeid, miks äh, siiski tema puhul ei ole tegemist turvalise päritoluriigiga ja sellise menetlusliku meetme kasutamise puhul äh, soovime me, et kõiki üksikisikuid, kõiki varjupaiga taotlejaid uuritaks siis individuaalselt. meil on praegu kaksteist liikmesriiki, millel on riiklikud äh, turvaliste äh, päritoluriikide nimekirjad aga meil on suuri vahesid erinevate liikmesriikide vahel, eriti selles osas, et millised riigid on siis äh, turvaliste päritoluriikide nimekirjas ja see tähendab seda, et varjupaiga taotlejad ühest ja samast riigist ei saa tavaliselt äh, ühesuguse kohtlemise osaliseks. see toob endaga kaasa teisese rände ja selle, et varjupaiga taotlejaid ei kohelda ühtemoodi ja sellepärast ongi meil vaja Euroopa Liidu ülest lähenemist. me oleme teinud ettepaneku, et esimeses etapis me kasutaksime sellist hübriidlähenemist, et meil on Euroopa Liidu nimekiri, ühine nimekiri turvalistest päritoluriikidest, aga samal ajal jääksid kehtima ka riiklikud nimekirjad, sellepärast et Euroopa Liidu nimekirjas oleks ainult piiratud arv riike. aga meie leiame, et tegemist on üleminekuperioodi lahendusega, me ka selgituses sellele ettepanekule oleme öelnud, et kolme aasta pärast komisjon vaatab üle võimaluse, et kas me saaksime seda turvaliste päritolude riikide nimekirja harmoniseerida, selleks et me saaksime siis ka ühise Euroopa Liidu nimekirja välja töötada. esimese sammuna on teinud komisjoni ettepaneku, et seitse riiki peaksid olema nimekirjas, kuus nendest on Lääne-Balkani riigid ja sinna tuleb juurde veel ka Türgi ja viis nendest riikidest on ka Euroopa Liidu kandidaatriigid, Albaania, Jugoslaavia endine vabariik Makedoonia, Montenegro, Serbia, Kosovo ja Türgi ja nende riikide jaoks on tähtis et nad Kopenhaageni kriteeriumeid täidaks, mis puudutavad siis demokraatiat, õigusriigi põhimõtteid, inimõigusi ja vähemuste kaitset. Need seitse riiki on ka Euroopa Nõukogu liikmed, nad on ka Euroopa äh, põhiõiguste konventsioonile alla kirjutanud ja nad peavad tagama selle, et inimõigustest peetakse nendes riikides kinni kõikides äh, Lääne-Balkani riikides äh, Balkani, ähm, Lääne-Balkani riikide puhul äh, nendest tulnud asüülitaotlejatest ainult vähem kui kümme protsenti taotlustest rahuldatakse, sama kehtib ka Türgi kohta umbes, umbes kakskümmend protsenti taotlustest rahuldatakse Need riigid kahe tuhande neljateistkümnendal aastal tegelikult, nendest riikidest tuli kahe tuhande neljateistkümnendal aastal seitsekümmend protsenti varjupaiga taotlejaid, nii et nad äh, kasutavad tõesti proportsionaalselt väga palju meie asüülisüsteemi komisjon kasutas neid põhimõtteid, mis on varjupaiga direktiivis äh, ja leidis, et äh, need riigid on turvalised, vaadati ka lisa üks ja sealseid kriteeriumid, need kriteeriumid, mis on seal kirjas, on näiteks õiguslik äh, raamistik, institutsionaalne raamistik, kuidas peetakse kinni rahvusvahelistest kohustustest, nagu näiteks inimõiguste kaitse, ja lisaks sellele me veel vaatasime ka taotluste rahuldamise määra Euroopa Liidu liikmesriikides. ning äh, me vaatasime ka seda, et äh, kas taotlejad on Euroopa Inimõiguste Kohtus olnud edukad, äh, kui nad on kaevanud, et asüülitingimustest ja inimõigustest ei peeta kinni nii põhjenduspunktides kui ka selgituses selles ettepanekus on öeldud, et on teatud diskrimineerimise juhtumeid, probleeme, mis puudutavad siis teatud isikute kategooriaid ja et äh, Need võivad osutuda tähtsaks asüülitaotluste läbivaatamisel, näiteks Türgi puhul etniliste kurdide olukord, teatud ajakirjanike kohtlemine Lääne-Balkani riikides ja ka teatud etniliste vähemuste kohtlemine samas siis ka. me toonitasime, et kui need, neid riike võib üleüldiselt meie arvates pidada turvalisteks, siiski me kutsusime liikmesriike üles ähm, taotluste läbivaatamisel vaadata ka täpselt, millisesse kategooriasse asüülitaotlejad kuuluvad. selle ettepaneku koostamisel kasutasime me erinevaid hindamiskriteeriumeid nagu UNHCR-i ettepanekud, välisteenistuse raportid, EASO äh, raportid ja nii edasi komisjon muidugi jätkab äh, olukorra jälgimist äh, nendes riikides, mis praegusel hetkel on juba nimekirjas ja selleks, et me saaksime kiiresti reageerida olukorra muutumisele nendes riikides, on tähtis, et äh, riik võib ajut-, et riigi võib ajutiselt sellest nimekirjast välja võtta ja me leiame, et komisjon peaks delegeeritud õigusaktiga siis riigi nimekirjast maha võtma, äh, sellele järgneks siis ettepanek muuta nimekirja ja riik võetakse siis lõplikult äh, maha nimekirjast, aga see tähendab siis seda, et äh, nõukogu ja parlament saavad teha siis samasuguse ettepaneku, me oleme öelnud, et Äh, riigi ajutine mahavõtmine, selle periood peaks olema siis üks aasta, seniks, kuni komisjon teeb siis ettepaneku. see ei tähenda, et me kindlasti kasutaks kogu seda aega, aga me leiame, et on tähtis, et see ajaperiood oleks see selleks, et et me saaksime siis äh, läbirääkimisi pidada ka siis, kui neid on vaja pige-, pikemalt pidada siis riikide lisamine sinna nimekirja, see, mis on selgituses juba öeldud komisjoni ettepanekus, et selle asemel, et öö, äh, öö, äh, otsida riike, mida sinna öö, äh, panna, me vaatame pigem ise, et millistest riikidest kõige rohkem varjupaigataotlejaid tuleb. aga muidugi kõigepealt tuleb siis kõigepealt vaadata, kas täidetakse kriteeriumid, et see riik saaks nimekirja panna nüüd vaadates tulevikku, komisjon ootab konstruktiivseid dialoog nii nõukogu kui ka parlamendiga, ma arvan, et äh, Hollandi eesistujariigina selgitab teile täpsemalt, millised on olnud meie arutelud äh, nõukogus ja me loodame, et see toob endaga kaasa kiired ja konstruktiivsed läbirääkimised mõlema institutsiooniga, selleks et me saaksime kiiresti siis selle määruse vastu võtta. aitäh! aitäh, härra Ryan! nõukogust, härra Sõru, palun. Uh, suur tänu, suur tänu selle eest, et kutsusite mind täna hommikusele libekomisjoni kohtumisele. mul on äärmiselt hea meel, et ma saan siin ähm, olla, olen siin mitu korda viimastel aastatel käinud, pisut tagumistes ridades istudes äh, nii et äh, minu jaoks on see äärmiselt meeldiv kogemus äh, esindada eesistujat, siin ootan suure huviga teiega koostööd ja koostööd kõigi libekomisjoni liikmetega. tahaksin tänada Silvi Guillaume'i meie eelnevate kohtumiste eest, need toimusid möödunud aasta lõpus. arutasime siin jälle seda äh, küsimust äh, ja ootan samuti tõhusat koostööd selles valdkonnas. nüüd, mis puudutab seda olulist teemat, millega praegu tegeleme. nagu te teate, Euroopa Liidu Nõukogu otsustas detsembris, et nõukogu peaks välja töötama eh, omapoolse eh, nimekirja eh, turvaliste päritoluriikide kohta alustasime ettepanekut alustame ettepaneku äh, teemalisi läbirääkimisi reedel. oleme oma eesistumisperioodi jaoks välja selgitanud kaks suurt väljakutset selles valdkonnas. esimene äh, puudutab äh, komisjoni ähm, poolt esitatud väljakutsete põhilist arutamist ning samuti ürit-, me oleme sunnitud järgima Euroopa Kohtu otsuseid, mis puudutab digitaalseid õigusi ja muid otsuseid, mis aitavad ettepanekute, ettepanekute mõju äh, põhiõigustele. sellised hinnangud äh, tuleb üle vaadata kõigi komisjoni poolt mainitud riikide suhtes ja Eh, see puudutab ka erinevaid võimalusi, mis on seotud iga konkreetse väljakutsega. suur tänu teie, eh, teile kutse eest ning ootan huviga koostööd kõigi selle komisjoni liikmetega. suur tänu. Eh, oleme nüüd komisjoni nõukogu arvamusi kuulnud ja annan meie sõna nüüd proua Guillaume'ile suur tänu, suur tänu komisjonile ja, ja Hollandi eesistumisele. kohtusin nendega tõepoolest juba eelnenud aasta lõpus, nüüd mõningad täpsustused. ma olen veendunud selles, et kõik teavad, et tegemist on väga olulise küsimusega, samas ei saa seda pidada kuidagi isoleerituna teistest, see Äh, on teema, mida äh, tuleb äh, arutada ühes teistega, mis on seotud praeguse tõsise migratsioonisurvega ning mis on üks vahenditest Euroopa paljude vahendite seas, see puudutab nii poliitilisi kui väga praktilisi Ehm, võimalusi olukorra lahendamiseks, eh, mida ei ole võimalik teha eh, lühikese aja jooksul, see toob kaasa ka meiepoolsed ettepanekud, ei saa lihtsalt tagantjärele reageerida, eh, sest ehm, turvaliste päritoluriikide nimekiri viib meid ka muude komplekssete küsimuste põhjalikuma arutamise juurde ning äh, siin on mul mõningaid küsimärke, mille sooviksin teie jaoks kokku võtta ja loomulikult äh, on mul hea meel selle üle, kui soovite minu äh, seisukohti täiendada. eelkõige on tegemist harmoneeriva ettepanekuga. komisjoni ettepanek on harmoneerida liikmesriikide Euroopa Liidu äh, vastavat nime, vastavaid nimekirju ning see võtab aluseks sellise mehhanismi, mille kohaselt mõningad riigid eh, lisatakse Euroopa eh, nimekirja, see, kuidas see mõjutab siis aga liikmesriikide nimekirju eh, ning millise mehhanismiga lisatakse või võetakse ära riiki sellisest nimekirjast. nii et me sooviksime loomulikult siin täiendavaid elemente ja pisut tugevamat metodoloogiat samuti on meil küsimärke või kõhklusi ka hindamismeetodite kohta, mida kasutas komisjon asjasse puutuvate riikide puhul ning samuti ka töömetodoloogiat, mis oli eh, kasutusele võetud selles staadiumis. Eh, on praegu eh, seadusandjate kohustuseks üle vaadata, milline riik võiks olla siis turvaline päritoluliik ning äh, reeglid on üsnagi täpsed, nõuavad, nõutakse näiteks erinevaid pärit, erinevaid äh, informatsiooniallikaid, mida tuleks ka hinnata erinevate metodoloogiatega, nagu ma seda ka ütlesin, sest äh, tuleb mõelda ka tuleviku peale, tuleb mõelda ka Euroopa laienemise peale väljaspool Euroopa mandrit ja nagu seda rõhutati eilsel kohtumisel, eh, komisjon peab täpsustama täps-, eh, kuidas eh, selline hinnanguline töö läbi viiakse. on kasutatud erinevaid hindamismeetodeid, arvan, et oleme ka pisut kriteeriumite osas suutnud edasi liikuda, samuti ka indikaatorite osas, mida kasutatakse nimekirja kokkupanemiseks. kõhklused, küsimärgid ka riikide osas, mida on mainitud näiteks äh, Türgi mm, on äh, väga sümboolse tähtsusega. eriti kui võtame arvesse vähemuste õigusi, pressivabadust, poliitilist pluralismi, samuti ka pagulase staatust Euroopa Liidust, kes on tulnud siia Türgist eh, ja ärgem unustagem ka seda, et ükski liikmesriikide sarnane nimekiri ei äh, hõlma endas Türgit. ning äh, praegusel hetkel on risk ka selline, kui me räägime kriteeriumitest, mida ma mainisin, nimelt seda, et äh, kogu töö võib osutuda kasutuks. me Eh, võime endale tekitada üsnagi palju probleeme, see võib tekitada eh, olukorra, kus Türgi võetakse sellest nimekirjast hilisemalt välja. nii et eh, ma jätan selle probleemi edasise arutelu proble-, kolleegidele, kuid rõhutan, et tegemist on tõsise probleemiga. samuti on küsimärke ka selle nimekirja vastuvõtmise kohta, samuti ka ülevaatamise kohta sest tegemist on mainitud, äh, on mainitud äh, pädevaid organisatsioone, kes on kogu protsessi kaasatud. Äh, ilmselt oleks vaja formaalselt pädevaid organisatsioone kaasata selle protsessi, ähm, selle nimekirja koostamisse ja ülevaatamisse, kuid lisaks ekspertide kaasamisele äh, oleks vaja kasutada ka informatsiooniks erinevaid meetodeid, paindlikkust, samuti reageerida ka vastuvõtmise ja ülevaatamismeetoditele võimalikult paindlikult. praegusel hetkel võib öelda, et ei ole süsteem veel piisavalt paindlik ja ei olda valmis ka selleks, et olukord päritoluriikides võib kiiresti muutuda. Need on siis teatud küsitavused, mis on Ehm, kaasa toonud selle, et ma eile variraportööride koosolekul esitasin uued ettepanekud, mis peaks selle tehnilise teksti ehm, kasutamist muutma pisut lihtsamaks ja paindlikumaks, see puudutab siis ehm, päri-, turvalisi päritoluriike, turvalisi kolmandaid riike, üritasime leida eh, tasakaalu eh, põhjaliku analüüsi koostamiseks ning samuti ka eh, eh, rääkisime vajalikest tegevustest valdkondades, mis on äärmiselt tundlikud. nüüd, mis puudutab lisauuringuid, mis võimaldaks minu arvates eh, siiski kindlad olla selles, et oleme oma tegevuses vastutustundlikud, on pärit siis Asüüli toetusametist Eh, see puudutab eelkõige just Türgit, mis praegusel hetkel ainsana ei ole eh, põhjalikult analüüsitud, eh, kuusteist riiki aga on põhjaliku analüüsi läbinud ja paluksime, et analüüsitaks ka olukorda Türgis. teiseks, põhiõiguste amet peaks mõju, arutama selle, sellise nimekirja mõju põhiõigustele. see seda soovis teha ka Hollandi eesistumine, võime kasutusele võtta meetmed selles valdkonnas. meil on muidugi veel ka eh, võimalus põhjalikumalt arutada asja komisjoniga metodoloogia osas eh, ning eh, samaaegselt sooviksime me ka hinnangut selle kohta, kuidas vastu võtta poli-, pilootprojektid selles valdkonnas, mis aitaks meile leida võimalikke praktilisi lahendusi, mis võimaldaks ka eh, kontrollida eh, eh, näiteks Euroopa analüüsi Lääne-Balkani riikide kohta, see aitaks testida sellise ühisnimekirja koostamist Euroopa rii-, riikide poolt. Ehm, selle osas on olemas, nende osamas on olemas liikmesriikide poolsed nimekirjad ja samuti ka Euroopa nimekirjad sama metodoloogiat äh, peaks kasutama ka näiteks äh, intelligentsete piiride kehtestamise osas. me äh, peaksime üritama harmoniseerimise lisandväärtust, võttes aluseks komisjoni praeguse ettepaneku ja Eh, peaks üritama sealjuures võimalikult ähm, ähm aitama ähm, rahaliselt liikmesriike, kelle osas immigratsioonisurve on kõige suuremaks osutunud. suur tänu teile. Thank you very much, Sylvie, and um, I've noted. suur tänu, Silve. viis-kuus konkreetset ettepanekut EASO kohta äh, põhiõiguste ametiga konsulteerimise kohta ning komisjoni kohta samuti äh, Lääne-Balkani riikidega seoses panin kõik need kirja ja teised variraportöörid on kohal, kuulan ära, mida neil on öelda ja siis äh, te võtan otsad kokku ja teen kokkuvõtte teie ettepanekutest. Gerard Dupre, palun kõigepealt. palun, Gerard. You, you are the Audi shadow on this file Te olete variraportöör. mul ei ole veel olnud võimalik äh, oma seisukohti tutvustada, kõigepealt ei, ei saa, kõigepealt äh, rõhutan, et olen äh, täielikult nõus meie raportööri kokkuvõttega meie eilsetest, eilsest variraportööride kohtumise arutelust ja omalt poolt räägiksin kolmest asjaolust, kõigepealt meie raportöör õigusega ähm, tõstatas küsimuse, äh, kuidas on äh, see dokument üldse kooskõlas ümbritsevate eeskirjadega. me räägime, et me tahaksime liikmesriikide nimekirjad äh, lõpetada kolme aasta jooksul kuid äh, ettepanekus selle kohta ei ole, mitte mingisuguseid ettepanekuid, äh, nii et äh, see on küll põhjendustes kirjas, kuid ettepanekus endas ei ole selle kohta mitte midagi. minu teine küsimus, üks ettepaneku eesmärke on menetlust kiirendada, aga kui me analüüsime praegust olukorda koha peal, siis äh, riigiti on äh, menetluse aeg väga erinev ja äh, erinevate toimikute läbivaatamiseks või kaebamiste, kaebuste esitamise läbirääkimiseks kulub kas kaheksa päeva kuni, kuni kolm kuud, ei ole tehtud mitte mingisugust teist ühtlustamise ettepanekut, et neid, neid ajavahemikke lühendada. võib-olla võiksime menetluste artiklit, artiklit kolmkümmend üks, äh, me menetluse direktiivi artiklit kolmkümmend üks vaadata ja viimane küsimus on poliitiline küsimus. Äh, nii et see läheb rohkem nõukogule, sellesse nimekirja on lisatud Türgi me, kui me lähtume turvaliste riikide kriteeriumitest, siis Türgi ei peaks seal olema põhimõtteliselt osa Türgi territooriumist toimub praegu sõda. Äh, ja kui tegemist on äh, riigiga, kus äh, toimub sõda, siis ei saa seda loomulikult turvaliste riikide hulka liigitada. aga teiselt poolt Euroopa Liit ja Türgi allkirjastasid tagasivõtmise lepingu, mis peaks mis kahe tuhande neljateistkümnendal aastal jõustus ja peaks äh, praktikas rakenduma kahe tuhande seitsmeteistkümnendast aastast. nii et äh, me võime, kuidas saab seda jõustada, kui Türgi tegelikult ei ole äh, turvaline päritoluriik ja kui seda ei saa ka kolma, turvaliseks kolmandaks riigiks pidada. kas sellel on mingisugune mõte sees? see võib väga oluliseks muutuda järgneva paari aasta jooksul, kui Türgi valitsus ei võta meetmeid äh, ka selleks, et kaitsta ja kontrollida pagulaste voogu Türgi territooriumilt ja äh, kuidas siis rakendada tagasivõtmise lepingut, millele Euroopa Liit on alla kirjutatud ning ähm, võttes seejuures arvesse, et Türgi ei ole nii-öelda turvaliste riikide nimekirjas. nii et äh, selline poliitilise iseloomuga küsimus, suur tänu, esimees. suur tänu sulle. tegemist on tähtsa teemaga ja kõik variraportöörid ja kolleegid soovivad sõna, sõnasoovijate nimekirja on väga palju ja volinik tuleb siia kell kümme, pärast seda on plaanis hääletused, nii et palun piirduge kahe minutiga, ärge rohkem küll rääkige. ma tean, et tegemist on tähtsa teemaga äh, ja ka, aga siiski. Jean Lambert, palun. suur tänu nagu sa tead, nagu sa ka ütlesid, on tegemist raske teemaga ja mul on tõsiseid reservatsioone selle põhimõtte kui sellise suhtes üldiselt ja olen nõus ka kõikide eelkõnelejate kommentaaridega Türgi äh, lisamise suhtes sellesse nimekirja. ja loodame, et asjad lähevad seal paremaks, nii nagu lähevad äh, liitumisprotsessi käigus. liitumisprotsess iseenesest ei tähenda ka seda, et äh, sellega kaasneb turvaliseks riigiks muutumine mingil ajahetkel. see võib jõuda alles, selleni võib jõuda alles liitumise ajahetkel. Äh, me peame ennekõike arvesse võtma nende inimeste olukorda, kes varjupaika taotlevad. me teame, et üldiselt varjupaigasüsteem Äh, mis äh, rakendatakse liigse kahtluse põhimõtet ja kui äh, tekib veel täiendavaid kahtlusi päritoluriigi kohta, siis see võib mõjutada ka, ka teist varjupaiga süsteemi elemente, nagu näiteks juurdepääs õigusabile ning tõhusa kohtuprotsessi võimalus, seavad, satuvad samuti küsimärgi alla ja arvesse tuleb võtta samuti äh, varjupaigataotluse esitajate haavatavust, haavatavust äh, selles olukorras. me teame, et Euroopa Kohus, äh, inimõiguste kohus tunneb muret kiireloomulise menetluse pärast ning selle toimimise pärast ning kordame siis üle needsamad mureküsimused ka omalt poolt, mida raportöör tõstatas EASO äh, põhiõiguste ametiga konsulteerimine ning mitmed teised mureküsimused, millest siin on räägitud, pinged, mis äh, tekivad selle konkreetse ettepanekuga seoses. aitäh, siin Martina Anderson, palun. suur tänu, olen nõus äh, Jean'i esialgsete kommentaaridega seoses sellega, et need tema fraktsioonil on reservatsioon ja meie omal on ka hinnang, protsess, mis viidi läbi turvaliste riikide määrad, määratlemisel äh, meie arvates äh, küsitava väärtusega ning äh, komisjoni vastused meie eilsetele küsimustele ei olnud meile rahuldavad, meile öeldi, et need riigid, kelle kohta on ettepanek tehtud, peavad kinni Kopenhaageni tingimustest, Kopenhaageni tingimustes rõhutatakse demokraatiat ning vähemuste kaitset ning juba need elemendid näitavad, et Türgi Euroopa Nõukogu liikmena ei ole vähemuste kaitse äh, konventsiooni allkirjastanud ja kui me hakkame konkreetsemalt vaatama, mis on juhtunud kurdi rahvaga, olen ise kohtunud kurdi rahva esindajatega, kohtusin mõnedega neist eile ning kuulsin äh, lausa barbaarseid lugusid sellest, äh, mis nendega on juhtunud viimaste kuude jooksul. ja seetõttu Äh, poliitiliselt äh, kommenteerides äh, leian, et, et ma ei saa leppida selle hinnangu loogikaga, et Türgi on turvaline riik ning ma arvan, et suurem osa meie variraportööridest ja ka raportöör ise tunnevad tõsist muret Türgi nimekirja lisamise kohta ning sekundeerin raportöörile tema algatuste küsimuses edasise töö kohta ja leian, et me peaksime põhjalikult äh, uurima, mis on toimunud äh, Türgi juurde õiguste äh, austamine, majanduslik diskrimineerimine, sõjaväe kasutamine, samuti romade kohtlemine Serbias, seksuaalvähemuste õiguste kaitse paljudes teistes riikides, mis on siin nimekirjas, on problemaatiline, nii et raportöör ja variraportöörid on ühel meelel, me kõik tunneme muret tegelenud äh, selle teemaga seoses, tegemist on teemaga, millega peaks märkimisväärselt põhjalikumalt tegelema ning sellele peaks äh, suurt tähelepanu pöörama ka teised Euroopa Parlamendi liikmed ning meil on väga hea töömeeleolu, loodame, et me suudame raskusteist üle saada, aga saame tagada ka äh, seda, et Äh, me paistab, et selle eesmärgiks on ainult tagada, et varjupaiga taotlejad ei tule, mitte see, et varjupaiga taotlejad äh, võivad tunda end turvaliselt. proua Lindberg, palun. Tack för ordet. Ja, vi kan diskutera... Suur tänu. Võime rääkida Türgist äh, paljudest eh, erinevatest eh, seisukohast lähtudes. Eh, näiteks paljude pagulaste jaoks võib see tunduda väga turvaline, koht võttes arvesse, et neid on kaks ja pool miljonit praegusel hetkel Türgis. me oleme kokku leppinud ka selles, et me aitame pagulasi Türgis ja seda peab ikkagi avalikult ütlema pagulaste jaoks on Türgi turvaline riik. samas aga on ähm, väga palju selliseid küsimusi, mis Türgis mulle muret valmistavad ning äh, olen nõus komisjoniga, peame äh, siiski äh, pidama teda pagulaste jaoks turvaliseks päritoluriigiks. Tack så mycket. Jag skulle vilja fråga om... Suur tänu Ehm, seitse riiki, päritoluriik on turvalised, no ja siis, mis edasi saab? meil on öeldud, et seda nimekirja võib pikendama, Bangladesh, Pakistan äh, ja Senegal on samuti mainimist leidnud mm.. ning väidetavalt ka minu kodumaa Rootsi olevat saatnud Afganistani tagasi pagulasi, mida komisjon selle kohta ütleb? millist menetlust kavatseb välja pakkuda komisjon, sest äh, praegusel hetkel olukord halveneb pidevalt. mis on komisjonil selle kohta öelda? ja järgmisena härra Kirkos. ma räägin kreeka keeles. niisiis me räägime praegu kolmest miljardist, mis pagulaste olukorda Türgis peaksid parandama et need, kes Türki on jäänud, ei tuleks Euroopasse. samas eh, me soovime üle vaadata olukorda Türgis, vaatame, eh, mis seal toimub, millised eh, konfliktid toimuvad kurdide regioonides, vaatame, millist poliitikat ajab Erdogan et oma presidendi aega <clears throat> pikendada ja eh, ning eh, siin ei ole tegemist mingisuguse otsese sõjaga, asjad on palju keerulisemad. me ei pea kõtlema ainult pagulaste peale, vaid eh, peame tegema kõik selleks, et Türgi oma kohustusi täidaks ja siis peame olukorda hindama. loodetavasti tulemused on positiivsed, et Türgit oleks võimalik integreerida ja eh, tuleb kasutada kõiki võimalusi selleks, et Türgit, Türgit varanduse korral eh, survestada. proua Kienge, palun. suur tänu teile, esimees. see teema on äärmiselt eh, oluline, olen nõus sellega, mida ütles raportöör leian, et see peab olema osa äh, üldisest strateegiast, äh, osa meie migratsioonipoliitikast ning sooviksin nüüd tõstatada järgmiseid punkte. kõigepealt äh, see mehhanism, millega välja selgitatakse turvalisi päritoluriike, pole sugugi selge tahaksin teada, miks on kaks nimekirja, miks riiklik eh, ja riiklikud eh, nimekirjad ja Euroopa nimekirjad? sellised eh, vastuolud tuleb selgeks teha, see puudutab ühtlasi ka tähtaegu, ajakavasid, see tuleb kõik selgeks teha, aitäh. suur tänu ja proua proua Sippel ähm,. Ich werde heute Deutsch sprechen. ma räägin täna saksa keelt. ma olen nõus sellega, mida raportöör ja väga paljud kolleegid juba ütlesid. aga ma tahaksin siiski eraldi välja tuua veel ühe punkti ja seda rohkem toonitada. ma küsin endalt, et kas meie oma kokkulepete ja reeglitega äh, ennast üldse tõsiselt võtame sest öeldakse ju, et need, kes on nimekirjas, need on kandidaatriigid ja et nad on ka Euroopa Nõukogu liikmesriigid. ehk siis, et nad peavad inimõigustest kinni pidama, nad on konventsioonile alla kirjutanud ja nagunii nad peavad ka Kopenhaageni kriteeriumeid täitma. kuid vabandage väga, nad ei tee ju seda komisjon on ju ka ise öelnud, et on probleeme kurdidega, ajakirjanikega, teiste vähemustega, nii et minu arvates on tegemist tõesti väga koomilise olukorraga. mul ei ole probleeme sellega, kui komisjon ütleb, et Türgist pärit äh, varjupaigataotluste rahuldamise määr on kõigest naeruväärsed kakskümmend protsenti, ma leian, et riik, mis Kopenhaageni kriteeriumeid täidab, selle puhul on kakskümmend protsenti ikka väga palju ja tegelikult peab võib-olla arvestama ka sellega, et paljud inimesed, äh, kes äh, Türgis Liidust äh, tulevad, äh, saavad võib-olla mingi teistsuguse legaalse võimaluse Euroopasse jääda ja sellepärast ei pea varjupaika taotlema, nii et me tõesti peaksime tõsiselt võtma nii iseennast kui ka kokkuleppeid, mida oleme sõlminud ja me ei peaks otsustama midagi ainult sellepärast, et see sobib meile praegu ja et me saame inimesi tagasi saata. ma tõesti arvan, et me peaksime tõsisemalt suhtuma ka iseenda vastu võetud reeglitesse. aitäh! aitäh, Birgit! proua Veržea, palun! suur tänu teile, härra esimees. ma jagan neid muresid, mida kolleegid on väljendanud. ma tunnen heameelt raportööri poolt tehtud ettepanekute üle, sest minu meelest on need nii olulised. ja samas küsimus on nüüd selles, et mida me selle uue menetlusega soovime saavutada, soovime ju vähendada pagulaste arvu, kes Euroopa territooriumil asüüli paluvad. ma olen mures menetluse kiirendamise ja sellega seotud riskide pärast. tuleb eh, üle vaadata liikmesriikide territooriumitel toimuvad asüülitaotlused, samuti tuleb vaadata üle see, eh, ka me äh, see, mis puudutab indiviidi õigust asüüli paluda, on väga suuri erinevusi Euroopa liikmesriikides võrreldes Balkani riikidega. see puudutab ka vähemuste õiguse kaitset, mustlaste õigusede kaitsmine on äh, väga murettekitav. Prantsusmaa on riik, kes kõige rohkem kui näiteks kosovolastele annab varjupaika. Neil on asüüliõigus äh, olemas nii et äh, kaheksakümmend protsenti nende asüülitaotlustest rahuldatakse, mis rahuldatakse, antakse Prantsusmaal. E, ning Türgi ei äh, tohiks äh, ähm, vaadata ainult pagulaste seisukohast lähtudes, vaid ka nende Türgi kodanike seisukohast lähtudes, kes võivad taotleda asüüli Türgis endast. me peame äh, vaatama olukorda, mis on Türgis aina halvenenud novembris toimunud valimiste järel ja pärast eilsed ja pärast täna, sest praegusel hetkel on tekkimas tõeliselt täielikus sõjaolukord. kui Türgi räägib, et ta võitleb terrorismi vastu, võib öelda, mina ütlen, et ohvrite seas on naisi, lapsi, viieaastane laps hukkus, kuidas võib öelda, et viieaastane laps on terrorist? Eh, seda küsimust peab väga tähelepanelikult käsitlema ning äh, sooviksin öelda ka seda, et Türgis on Süüria pagulastega palju probleeme, neid saadetakse aina rohkem tagasi Süüriasse ja arvan, et see samuti tekitab meile õiguse tõsiseid äh, küsimusi esitada ning äh, sooviksin öelda ka seda, et kõige rohkem inimõiguste Eh, pärast mõistetakse süüdi Türgi justkui Euroopa Inimõiguste Kohtus. suur tänu, kolleegid, mõned teie seast polnud siin, kui proua Guillaume oma esialgse ettekande tegi, ta rääkis kuuest-seitsmest konkreetsest ettepanekust, eh, ma ei kuulnud neist eh, sõnagi teie suurepärastes sõnavõttudes äh, Äh, muide, suur tänu selle eest, et te kõik kõne ajast kinni pidasite. nii et ma paluksin nüüd, et proua Guillaume teeks lühikese kokkuvõtte sellest, mis ta, mis me kuulsime, paari lausega. Ehm, kokkuvõte kokkuvõtteks nüüd minu äh, kuue äh, ettepaneku osas siis, mis puudutab erinevaid organisatsioone, mis tuleks kaasata. ma sooviksin muide äh, tervitada siin härra volinikku, soovida head uut aastat talle ja eh, samuti sooviksin kasutada poliit-, pilootprojekti võimalusi, sooviksin eh, olu-, eh, samuti, et kogu temaatikat täpsustatakse, tegemist ei ole mitte ainult poliitilise, vaid ka väga praktilise teemaga, mis tuleb adekvaatsete meetmetega lahendada Okay, so thank you colleagues for the good debate, serious debate on that. aitäh, kolleegid, selle väga tõsise arutelu eest nii, nüüd on meil ette nähtud äh, struktureeritud dialoog äh, volinikuga. head uut aastat teile, suur tänu tulemast, suur tänu ka teie meeskonnale. kallid kolleegid, äh, meil on terve rida küsimusi, mida me tahaksime arutada ilmselgelt pagulaskriisiga, veehaldusküsim-, veemajandusküsimustega ja siis ka terrorismivastased äh, meetmed. Äh, nii et ma eeldan, et arutelu on kompleksne ja väga tõsine, nii et äh, ma eeldan, et kõik tahavad ka sõna saada. nüüd praktiline korraldus nagu ikka, annan volinikule sõna oma esitluse tegemiseks umbes kümneks minutiks, aga äkki ma võiksin siis äh, koordinaatoritele ja kõikidele liikmetele teha üleskutse, palun piirduge kahe minutiga, sest me tahaksime tõesti volinikult äh, äh, kuulda selliseid küsimusi nagu piirivalve ja ma tean, et te tahate ka vastuseid, nii et kui me kõik räägime neli või viis minutit, siis me ei saa neid vastuseid ja sellepärast äh, oleks võib-olla parem, kui me äh, piirdume kahe minutiga ja ma katsun ka seda haamrit siin kasutada või vähemalt äh, viibutada vii-, sellega teie poole, kui kaks minutit hakkavad täis saama. jällegi tere tulemast, volinik Avramopoulos, tere tulemast siia ka uuel aastal ja palun, teil on sõna. Um... aitäh, härra esimees, tere hommikust kõigile! ka minu poolt äh, parimad soovid teile, võib-olla isegi optimistlikud soovid, isegi kui võib-olla uus aasta ei ole väga õnnelik siiamaani ma olen äh, optimistlik ja samamoodi on ka parlament selleks, et äh, lahendada probleemid. ma lähtun ka teie abist, pean seda eeldama, kuid me peame olema ka realistlikud ja ausad. olukord muutub halvemaks. sellel aastal ei olnud meil talvepausi. kolm tuhat kuni neli tuhat inimest jõudsid ka jõulude ajal iga päev äh, Kreekale, Kreekasse täpselt samamoodi ka aastavahetusel üha rohkem liikmesriike viivad sisse oma piirikontrolle. terrorirünnak Istanbulis, samamoodi nagu ka rünnakud varem mujal, näitavad meile, et terrorism on üleilmne oht ja et äh, nad on suunatud inimsuse vastu. ja nad on mõeldud selleks, et meid lõhestada ma kutsun üles neid rünnakuid hukka mõistma kõige äh, jõudsamate sõnadega ja ma avaldan kaastunnet ohvrite peredele. praegusel hetkel on kaalul meie ühtsus nii pagulaskriisi puhul kui ka julgeoleku puhul. Euroopa on praegu ristteel. meie ülesandeks ei ole mitte Äh, see, et me oma ülesandeid äh, ei täidaks enam tõsiselt, vaid me peame võtma juhtohjad enda kätte. siiamaani Euroopa Komisjon on olnud juhtivas rollis ja teinud Euroopa ettepanekuid kaasotsustajatele. ta on täitnud oma rolli selleks, et hinnata otsuste rakendamist, nende otsuste rakendamist, mida on vastu võtnud nii nõukogu kui parlament. aga meil on vaja tulemusi. meil on vaja, et liikmesriigid äh, täidaksid oma kohustusi, me peame näitama, et meie, eurooplased, saame selle olukorra haldamisega hakkama. alustagem julgeolekust terrorismirünnakute nimekiri kahe tuhande viieteistkümnendal aastal Euroopas on pikk, ohvreid on palju. meie vastus on kahesõnaline. lahendame ja peame vastu. Need rünnakud on näidanud, et julgeoleku prioriteedid Euroopa tegevuskavas on õiged viimasest dialoogist alates me äh, väga palju kiirendasime tegevuskavade rakendamist. mul on väga hea meel, et vastu võeti broneeringu infodirektiiv äh, ja et läbi viidi andmekaitsereform. Need on ülitähtsad meie ühise julgeoleku tagamiseks. Need on nüüd ja need tuleks nüüd võimalikult kiiresti ka ametlikult vastu võtta. uued ettepanekud on juba tehtud tulirelvade ja terrorismi kohta ning teie ja nõukogu peaksite neid küsimusi arutama prioriteetsete küsimustena ning jõudma kokkuleppele nii kiiresti kui võimalik. me oleme teinud suuri samme ka operatiivsel tasandil Äh, Europoli internetipõhine platvorm toimib. me oleme kodanikuühiskonna ressursse juba, ressursse juba oktoobrikuust parandanud selleks, et võidelda radikaalse terrorismi vastu. neljandal detsembril me alustasime reformi selleks, et teha koostööd tööstus sektoriga selleks, et võidelda terrorismi vastu internetis. Euroopa terrorismivastane keskus alustas tööd Europoli raames. kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal me kahekordistame oma jõupingutusi selleks, et võidelda terrorismi rahastamise vastu. me jälgime täpselt, kust terrorismid saavad raha ja me katsume need rahavood peatada. me teeme ka ettepaneku võitlemaks pettuste vastu ja võitleme ka äh, selle eest, et kõik maksed saaksid maksed äh,. samamoodi kavatseme midagi ette võtta ka lõhkeainetega. eelmisel aastal me alustasime tähtsa õigusloomelise ja operatiivse äh, projektiga selleks, et äh, laiapõhjaliselt võidelda pagulaskriisiga. meil on väga palju pagulasi, kes iga päev riskivad oma eluga ja sellepärast me kahekordistasime raha äh, äh, voogusid ja parandasime oma tööd Vahemerel ja ühiste mereoperatsioonidega õnnestus meil väga palju elusid päästa suvekuul oli näha, suvekuudel oli näha, et rändevood liikusid pigem äh, Kreeka poole ja Ida-Vahemere poole. komisjon on mänginud äh, juhtrolli, tagamaks äh, koostööd Euroopa Liidu liikmesriikide ja Lääne-Balkani riikide vahel selleks, et paremini hallata neid vahendeid, mis meil on, paremini koordineerida ja teha seda iga nädal uuesti me oleme pakkunud nii rahalist kui ka tehnilist toetust Kreekale. selleks, et olukorda leevendada probleemist kõige rohkem puudutatud liikmesriikides, me võtsime rekordilise kiirusega vastu esimese ümberpaigutamismudeli, ähm, aga nendest otsustest ei piisa. Need meetmed ei ole andnud oodatud tulemusi. kõik liikmesriigid peavad rohkem solidaarsust üles näitama ja selles mängus kaasa mängima. me koostöö dialoogi parandasime ka põhiliste transiit- ja lähteriikidega. Türgiga meil on Euroopa Liidu Türgi ühise tegevuskava kokkulepe. me ei saa siiamaani olla rahul selle tegevuskava rakendamise kiirusega. me jätkame koostööd Türgi partneritega selleks, et rändesurvet vähendada. selle põhjal töö meie soovituse kohta humanitaarabisüsteemi ähm, kohta Türgiga on väga tähtis pärast Valetta tippkohtumist äh, oleme me nüüd alustanud menetlust, millega me rakendame kokkulepitud meetmetes, teeme koostööd äh, tähtsate Aafrika riikidega. liikmesriikidel on äh, vaja suurendada ka oma panust Aafrika toetusfondi. suur tänu Euroopa Parlamendile teie toetuse eest, mida olete meile andnud selleks, et kahe tuhande viieteistkümnenda ja kuueteistkümnenda aasta rände ja siseküsimuste eelarvet suurendada, kokku umbes üks koma kaheksa miljardit eurot siis. Nende meetmetega kujundasime me välja Euroopa Liidu vastuse praegusele kriisiolukorrale, aga täiesti selgelt on meil veel pikk tee käia selleks, et need meetmed ka korralikult toimima panna, võidelda rändesurve vastu, äh, nende pagulaste vastu, kes jõuavad äh, illegaalselt Euroopasse. me ei peaks ainult nii-öelda kriisi puhul reageerima, Euroopa Komisjon vaatab seda küsimust laiemalt ja just sellepärast me keskendume ka keske pikaajalistele tegevustele Äh, mis meil on rändetegevuskavas selleks, et me saaksime välja töötada jätkusuutlikuma süsteemi tulevikuks, kus meil oleks siis äh, vastutuste õiglane jagamine tagatud täpselt samamoodi nagu ka solidaarsus. kõigepealt äh, piiripakett, mida me esitasime juba detsembrikuus on täiesti selge, et meil on vaja oma välispiiri valvet parandada selleks, et Schengeni süsteemi säilitada. Need ettepanekud kujutavad endast uut äh, piirivalve äh, süsteemi. Frontexi tööd äh, parandati, ta on kaasatud siis piiri ja ka rannikukaitseagentuuri töösse. me oleme väga palju keskendunud ka tagasisaatmisele. on täiesti selge, et Euroopa annab kaitset nendele, kellel on seda vaja. aga need, kellel pole õigust olla siin, peavad pöörduma tagasi. kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal pakume me välja uusi meetmeid. kriis on näidanud, et meie varjupaigasüsteemi haldamist tuleb reformeerida põhjalikult. komisjon teeb ka ettepaneku Dublini süsteem üle vaadata. me vaatame ka leg-, legaalse migratsiooni ja integratsioonipaketi üle. meil on vaja ka regulaarse migratsiooni jaoks äh, selget süsteemi ja me peame oma õiguslikke võimalusi parandama, just sellepärast me soovime ka sinise kaardi süsteemi üle vaadata. samal ajal peame me aktiivselt äh, hoolitsema ka selle eest, et need, kes jõuavad siia kohale ja otsivad kaitset, äh, oleksid ka täielikult kaasatud meie ühiskonda. komisjon on valmis liikmesriike aitama nende probleemidega hakkama saamisel samamoodi peaks meil olema ka struktureeritud süsteem ümberpaigutamiseks. mis puudutab äh, inimkaubitsejate vastast võitlust, siis äh, komisjon kavatseb praegust õiguslikku raamistikku veel selle aasta lõpus tugevdada. Schengeni informatsioonisüsteemi äh, kasutatakse ja kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta aprillikuuks kavatseme ka neid ettepanekuid parengu, parandada. komisjon teeb parandusettepanekud vastavalt praegusele ülevaatamisele ja analüüsile. Euroopa Liidu ees on selged probleemid, aga ma olen veendunud, et me saame neid lahendada, kui teeme koostööd ja lähtume sellest tegevuskavast, mille osas oleme üheskoos kokku leppinud ja samal ajal tuleb meil ka teistes küsimustes lahendusi leida, meil on vaja nutikaid piire, märtsis kaks tuhat kuusteist nutikate piiride paketti ka esitletakse, nii nagu varem lubatud. kallid kolleegid, meie koostöö eelmisel aastal oli suurepärane ja ka sellel aastal arvestan teie panuse ja toetusega. arvestan teie toetusele praegu isegi rohkem, praegu kui populism, äärmuslus, võõraviha ja natsionalism on üha rohkem pead tõstmas ja ma ei saa seda peita. see tegelikult praegu valmistab mulle Euroopa tuleviku osas kõige rohkem muret ja tänases arutelus tahaksin teada teie arvamust, aitäh! Uh, suur tänu, volinik! ees ootab äh, väga tihe aasta meid, suur tänu teile teie selle sõnavõtu eest, kõikide nende kommentaaride eest. paljud kolleegid, äh, kõik kohalolijad on soovinud sõna, nii et, äh, et me kõik saaksime Äh, sõna sekka öelda ja et me jõuaksime õigel ajal ühele poole, üksteist nelikümmend üks, siis peavad kõik oma kõneajast kinni pidama, sealhulgas ka koordinaatorid. teeme siis kaks kõnelejate vooru, äh, sõnasoovijate nimekiri on nüüd äh, lõplik, kõik, kes tulevad sisse ja soovivad sõna, seda ei saa enam, sellepärast et muidu me ei jõua õigel ajal hääletama asuda. alustame koordinaatoritega, siis vastab volinik ja seejärel toimub uus küsimuste sõnavõttude voor. kui te piirdute kahe minutiga, siis on äh, see küsimuste-vastuste sessioon kõikide jaoks meeldib. kõigepealt Rahvapartei koordinaator Karatsa äh, Pilt. suur tänu, härra esimees, head uut aastat kõigile, ootame pikisilmi juba meie edasist koostööd, suur tänu, volinik, teile selle suurepärase töö eest, mida komisjon on teinud teie juhtimisel rändeküsimustega seoses ja julgeoleku valdkonnas. veel kord toonitaksin, et äh, probleem ei peitu mujal kui liikmesriikides. jääme lootma teie toetusele, et te avaldate veelgi suuremat survet äh, varjupaigapaketi täieliku äh, rakendamise eesmärgil ja julgeoleku valdkonnas, samuti ümberpaigutamine, ümberasustamine, jagatud vastutus, solidaarsus praktikas. me peame vastu võtma kõik need, kes vajavad va va rahvusvahelist kaitset ja nii edasi ja nii edasi, peame äh, tegema edusamme ka sõrmejälgede võtmisel, paremini registreerima ja tuvastama neid, kes tulevad Euroopast ning ajakohastama oma andmebaase Äh, suur tänu, et äh, olete viimasel ajal pööranud palju tähelepanu sellele suurele survele, mille alla on sattunud Rootsi. kui äh, Ita-, kui oleks tegemist Itaaliaga, siis oleks ühel aastal vastu sama suguse surve puhul vastu võetud üks miljon pagulast, me oleme saanud üksteist tuhat pagulast nädalas novembris ja detsembris. suur tänu, et te ütlesite, et te viite sisse ümberpaigutamise süsteemi ka Rootsi jaoks. siis võib küsida, mida veel teha. komisjoni president härra Juncker ütles, et stabiilsuspakti tõlgendatakse paindlikult nende liikmesriikide suhtes, kes näitavad üles suuremat solidaarsuse näitamise tahet. aga mis saab riikidest, kes ei ole euroala liikmed? kuidas me seda võimalikku diskrimineerimist äh, siin sellega seoses leevendame ja kuidas komisjon äh, soovib seda to meid toetada ja kas äh, teine küsimus minu poolt oleks, et kas eritähelepanu pööratakse saatjate alaealistele. Rootsi, Saksamaa on siin problemaatilised riigid, Rootsi saab absoluutarvudena rohkem saatjata alaealisi, kolmkümmend kolm tuhat on neid tulnud ja siis äh, ümberasustamine, selle kohta tahtsin ka küsida, ümberasustamine äh, on üks meil moodus, mille abil me saame tagada, et pagulased, varjupaiga taotlejad jõuavad Euroopasse turvaliselt ja legaalselt. proua Sippe sotsiaaldemokraatide nimel. jah, aitäh, härra esimees, kuna kolleegid kõik tahavad küsimusi esitada, keskendun mina kahele valdkonnale. kõigepealt koostöö kolmandate riikidega võib-olla te, härra volinik, võiksite natukene täpsemalt rääkida ka sellest, milliste riikidega me teeme koostööd, milline on koostöö eesmärk, kas me soovime seal olevate pagulaste olukorda parandada või me ka ilma nende elutingimuste parandamiseta lihtsalt tahame hoolitseda selle eest, et nad ei liiguks edasi äh, meie juurde ja mis need kolmandad riigid saavad selle eest. ning kui me räägime rahalistest hüvitistest, siis kust need rahad tulevad ja kas te olete kindel, et need rahad tõesti ka leitakse? kui ma räägin liikmesriikide panustest, siis mul on jäänud mulje, et esiteks ei olda üldse valmis pagulasi vastu võtma ja ei olda valmis ka muidu osalema nende toetusprogrammides, nii et ma tõesti tahaksin teada, kuidas te seda küsimust kavatsete lahendada teine küsimus, te rääkisite, et meil on vaja legaalseid koridore Euroopasse, et me peame ka lõimimise kallal vaeva nägema ja te mainisite siinkohal ka sinist kaarti. sinine kaart on küll üks töömigratsiooni vahenditest, aga ta ei ole mõeldud pagulaste jaoks. ja sellepärast ma tahaksin teada, milline on olukord legaalsete koridoridega pagulaste jaoks, kas äh, on humanitaarviisad või ümberpaigutamissüsteem see, millele te panustate, milliseid parandusi me saame oodata teilt või millised on komisjoni ettepanekud? aitäh, ECR ja härra Kööghoop, palun uh,! Well, suur tänu, esimees, tere tulemast, volinik, meie komisjoni uh, suur tänu teile selle toetuse eest, mida te minule olete osutanud seoses broneeringuinfo teema kallal tehtava tööga ning äh, see on üks oluline element meie julgeolekualasest tööst ka tulevikus. aga ma oleksin pisut kriitiline oma järgmises sõnavõtus. ma arvan, et me peame tundma muret sellepärast, et meie ümbritsev reaalsus muutub ja meil ei ole äh, vaja siin teha mingisuguseid äh, žeste, mis äh, peaksid olema poliitika sildi all ja aga ainult näilised, me peame tõesti ümber kujundama need protsessid, mis meil sisse viidud on seoses Euroopa Liidu välispiiridega. me peaksime kandma hoolt selle eest, et kõik liikmesriigid toetaksid meie tegevusi, meil ei peaks olema antagonistlikud, vastuolulised protsessid sisemised vastuolud, mis on tekkinud praeguse kriisiga seoses mitmel puhul. loodetavasti Dublini määruse ülevaatamine on põhjapanev ning äh, alaliste tulemustega, mitte ajutist laadi ning äh, sooviksin volinikult küsida ka seda, et kas see kuidas on selle avatud piiride küsimusega. me ei ole suutnud varjupaiga õigustikku ellu viia äh, ning avatud piiride poliitika selles kontekstis ei toimi oleks tore, kui liikmesriikidele eraldataks rohkem vahendusi, et neid aidata, aga nad peavad ka äh, andma aru inimõiguste ning varjupaiga ja rändestandardite kohta, mis on meie jaoks väga olulised. kas komisjon võiks anda meile infot selle kohta, kuidas praegusest tasakaalu puudumisest üle saada selles kontekstis? aitäh! Alde fraktsioon, proua Kriis Päkk, palun! suur tänu! ja tere tulemast volinikule meie äh, libekomisjoni, head uut aastat, äh, tugevat tervist teile, otsusekindlust teile, sest et äh, väljakutsed meie ees on ühised. ALDE fraktsiooni nimel tervitame teie sõnavõttu, teie seisukohti ja avaldusi ka struktureeritud arutelu käigus ja avaldame kahetsust selle üle, et äh, paraku me reageerime ikkagi tagantjärele ja mitte ennetavalt. Euroopa on jõudnud murdepunkti ja kui me oleme jõudnud ristteele, siis äh, tuleb edasi minna ja, ja meil on selline ootus äh, mul on paar küsimust meie ühiste töökohta. Frontex äh, kõik on väga tore, aga praktikas, äh, kuidas äh, hakkab Frontexi töö toimuma Euroopa juhtimise kontekstis? veel üks küsimus eelarve kohta ka. umbes kolmsada miljonit eurot eraldatakse, kui piire on viisteist tuhat kilomeetrit, kas selleks piisab teie koduriigis? ja siis äh, eelarvevahendid äh, on üsna samasugused nagu äh, puuvilja, koolipuuvilja programmide jaoks, kuidas me peaksime siis olema väljakutsete kõrgusel välispiiride kontrolli valdkonnas, meid on ju palju, kodanikke on palju ja kui me ei aita liikmesriike välispiiride kontrolliga seoses, pole vähimatki kahtlust, et Schengen variseb kokku ja siis ähm, ekspertteadmised, mis on agentuuridel. kas me ei saaks äh, agentuure äh, humanitaarabi äh, valdkonnas arendada nii, et sellel oleks oma eelarve, nagu see oleks tõeline oma, et amet ja siis samuti tahaksin, et te räägiksite täpsemalt meile sinisest kaardist kuue proua Ernst, palun. härra Avramopoulos, te olete volinik, kes vastutab rändeküsimuste eest ja ma eel-, ootan teilt, et terrorismi ja pagulasküsimust ühte patta ei paneks, ma tõesti palun, ärge tehke seda. isegi kui ainult vihjate sellele. Te teate, et see on väga ohtlik ja eriti just Türgi puhul ja see, mis praegusel hetkel toimub, peaksime me olema ka väga ettevaatlikud oma aruteludes, me ei räägi mitte ainult Istanbuli ohvritest ja keda me leiname, vaid me räägime ka ohvritest Kagu-Türgis, kust kurdide vastu peetakse sõda, seal nelisada inimest notiti lihtsalt maha, selle hulgas oli seitsekümmend last ja naisi ka veel sinna juurde. ja ku-, mul on teile kolm küsimust. kuidas, kuidas ükskõik, mida te ka ei kavatseks, kuidas te kavatsete seda rakendada, see on minu jaoks kõige tähtsam küsimus. milline seadus, milline määrus, kuidas te kavatsete seda rakendada, kui liikmesriigid ei ole nõus seda tegema, nii nagu juba aasta otsa see olukord on olnud? milliseid meetmeid kavatsete te kasutada selleks, et mitte ainult äh, piirivalv, piiri kontrollimisega leppida nii, et pagulasi peetakse kinni piiridel äh,, vaid et tõesti midagi juhtuks. mida te tahate teha, kas te soovite jällegi mingeid lepingu rikkumismenetlusi alustada? teiseks, äh, kuidas te suhtute sellesse, et Slovakkia ütleb, et me ei võta mitte kedagi vastu? kuidas te äh, suhtute sellesse, et juba enne valimisi Poola ütles, et moslemi pagulasi nad vastu ei võta? ja millal te protesteerisite, ma tahan teie protestihääli kuulda ja ma tahaksin ka teada, kuidas teie suhtute uute asüüliseadusesse Taanis, kas te olete midagi selle kohta öelnud? seal on näiteks ette nähtud, et pagulastelt võetakse ära kogu nende vara, väärtuslikud asjad selleks, et need maha müüa ja selle eest nende abi rahastada. ja nüüd arutatakse Taanis ka selle, seda, et kas on võimalik abielusõrmus alles jätta või mitte. kas teile ei meenuta see seda aega ja mina olen nüüd sakslane, ja ütlen seda teile sakslasena, et te peaksite nende aegade eest varasemas ajaloos hoiatama, et ei tohi sellist kurssi lubada. ma tahan teada, kas te olete reageerinud. Teie olete äh, rändeminister, mitte keegi teine ja sellepärast ma tahan, et te need küsimused vastatakse. ma ei lähe ka siit enne täna minema, kui olen selle vastuse saanud. okei okay, um,, um, for the EFTD, Laura Ferrara. EFTD, Laura Ferrara, palun kallid kolleegid ja kõik, kes on siia ruumi tulnud, äh, kõik, kes on tulnud sisse äh, pärast seda, kui ma äh, sõnasoovijate nimekirja lõplikuks kuulutasin, on sõna soovinud. ütlen teile kõigile, et kõik, kes tulevad ruumi ja soovivad sõna, Laura, palun, sul on sõna, pärast räägime sellest ülejäänust. suur tänu, esimees. tere hommikust, volinik ma arvan, et me peame jääma realistlikuks ning rääkima asjadest õigete nimedega. tegemist on üsna lihtsakoelise olukorraga. inimesed tunnevad teatavat väsimust, illusioonid on kadumas, jõud on kuhtumas, peame tegema koostööd kolmandate riikidega, aga me ei tea täpselt, kuidas seda teha ja protsessi on aeglane, milliste riikidega saab koostööd teha, milliste riikidega on võimalik põhiõiguste alalist dialoog, alast dialoogi pidada. mida praktikas saab teha, kui me räägime siin rändest? meil ei ole kahepoolseid kokkuleppeid, meil ei ole kahepoolseid kokkuleppeid sellepärast, et olukorrad on mõningates kolmandates riikides väga keerulised ja kuidas me äh, võitleme ebaseadusliku rände vastu. Äh, Itaalias, kui inimene ei saa sisekaitset ja neile öeldakse, et nad peavad lahkuma, siis keegi isegi ei saada seda isikut äh, lennujaama või raudteejaama, et nad saaksid oma päritri-, päritoluriiki tagasi pöörduda. Need inimesed jäävad ilma igasuguse rahata, kaitseta ja jäävad lihtsalt Itaalia territooriumile ripnema ma tahaksin teada, millist toetust võiks Euroopa Liit anda riikidele nagu Itaalia, kuhu, kus on lihtsalt omapäi ja, ja enesehooleks jäetud tuhanded sisserändajad. mis puudutab julgeolekut, siis meil on väga palju andmebaase, need seisavad aga üksikuna keset kõrbe, omavahel nad seotud ei ole me ei kasuta seda infot, mis nendes andmebaasides on ja kui me hakkame kasutama neid andmeid, siis äh, teeme seda liiga hilja, kahju on juba sündinud. Teie ütlete, et kriisikeskused, hotspots on õige lahendus. ning kõigepealt tuleb äh, äh, pagulased tuvastada kriisikeskustes ja nii edasi ja nii edasi, aga meie kogemused Itaalias näitavad, et ei toimi need kriisikeskused mitte üks raas ja mitte ainult üks kriisikeskus, vaid kogu süsteem ei toimi tuvastamine leiab aset liiga hilja ning äh, mõnikord leiab see aset alles siis, kui äh, pagulased on juba lahkunud kriisikeskusest. Äh, võib-olla on seotud tegemist Itaalia ametnike käitumisega seotud probleemiga, aga ma arvan, et ka menetlus ise on puudulik. ma tahaksin teada, millisest loogikast Euroopa Komisjon lah-, lähtub ja kuidas kavatseb Euroopa Komisjon need probleemid lahendada kas liikmesriigid tõesti tahavad kogukonnapõhiselt tööd teha ja loobuda valitsusvahelisest koostööst ainult, kui me ei lähtu kogukondadest, siis me edu ka ei saavuta minu arvates. Thank you um,. Thanks, commissioner, for coming here uh.... hea Keller suur tänu volinikule, et ta meie komisjoni äh, oli valmis tulema, mul on paar kommentaari, küsimust äh, Türgist on räägitud, Türgi äh, suunab tagasi Türgi pagulasi Süüriasse, jälle saime selle kohta kinnitust Saksa telekanalilt, kes on selles vallas uurimusi läbi viinud. mida kavatseb komisjon selle küsimusega seoses ette võtta, meil on kokkulepe Türgiga, asepresident Timmermans käis just koha peal ning äh, väga paljud inimesed äh, saavad aru, et äh, et see on üks osa Euroopa Liidu Türgi kokkuleppest ja Birgit Sippel juba rääkis pagulastele õiguspärase juurdepääsu tagamist, varjupaiga taotlejatele õiguspärase juurdepääsu tagamist, tagamisest ja ma tahaksin teada, kas teil on plaanis mingisuguseid algatusi äh, kas äh, ümberasustamisega seoses äh, või äh, maapiiridel õiguspärase juurdepääsu tagamiseks varjupaiga taotlejatele. praktiliselt iga päev praegu on eriti muretavaldav, murettekitav just see, et ilmad on, ilm on kehv, nii et iga päev inimesed hukkuvad Vahemerel mis puudutab Dublini määrust, siis teete uuendusettepaneku selle kohta, mina arvan, et see reform peaks olema põhjalik äh, Euroopa Parlament on juba aastaid nõudnud, et Dublini määruse põhimõtted üle vaadatakse, et tagatakse õiglasem varjupaiga taotlejate jaotus, nii et varjupaiga taotlejad ei jääks ainult nendesse riikidesse, kuhu nad jõuavad, perede, peresidemete, kultuuriliste, sotsiaalsete sidemete arvesse võtmine selles kontekstis on väga olulised elemendid ning arvesse tuleb võtta ka varjupaiga taotlejate eelistusi ning ma teen, ma palun teilt äh, esitada korralik äh, põhjapanev äh, reformi ettepanek Dublini määruse kohta, parlament on sellist valmis toetama. Sven Proomeier. aitäh, härra esimees, tahan teada volinik Avramopoloselt, et kas ta on Belgia Tersaake saadet vaadanud. ta on kõik hukkamõõt-, mõistnud, aga tegelikult tuleks kõigepealt rääkida hoopis sellest, mis toimus uusaastaööl Kölnis, need seksuaalsed rünnakud ja Belgia televisioonis äh, räägiti sellest ja ütlesite ka täna, et te üritate täna kõigile selgeks teha, et tegemist on juhtumitega, aga meil on viissada ohvrit vähemalt Kölnis ja ka Rootsis olid samasugused probleemid ja ma tahan, et te räägiksite, et need on ka omavahel seotud. Süüriast, Afganistanist ja Marokost on tulnud pagulased, neid tuleb iga päev juurde ja see massiimmigratsioon on meie ühiskonna jaoks suureks ohuks meie naistele eelmisel aastal te meile esitlesite mitmeid ettepanekuid ja te ütlesite, et ka sellel aastal kavatsete te terve hunniku paberitega tulla. tegemist on ettepanekutega, mis peaksid Euroopa Liitu turvalisemaks muutuma, aga meil on samal ajal verised rünnakud, pühasõdalased kõnnivad ringi ja naised ei julge tänavale minna. ja te räägite, et nüüd te kavatsete teha ettepanekuid, aga te ei tee ühtegi ettepanekut, kuidas seda hullumeelsust lõpetada, meie ühiskonda kaitsta. ja ainus järeldus, mille mina saan siin praegu teha, et meie riigid peavad oma piirid kinni panema, sellepärast et Euroopa poliitika on eluohtlik ja lõpetuseks härra volinik ütles, et ta kardab populismi. kas te teate, härra esimees, mina muretsen selle pärast, et inimesed nagu see komisjon ja see volinik, kes istuvad praegusel ette Euroopa eesotsas, et nemad muudavad Euroopat hoopis vähem turvaliseks. Um, suur tänu, volinik, need olid esimesed küsimused, võib-olla soovite nüüd neile vastata ja siis pärast anname sõna veel kolleegidele suur tänu, kõigepealt sooviksin tänada kõigi nende küsimuste eest. suur osa sellest, mida küsisite, oli osa ka minu sissejuhatavatest märkustest. sooviksin nüüd pisut heita valgust kõigile küsimustele, mis esitati. kõigepealt küsimule, eh, mille esitas proua Koratsa ja mille esitas härra Swin. sooviksin öelda, et komisjon juba tunnistab Rootsi erilist olukorda ning on teinud ettepaneku lõpetada ümberasutamine Rootsi. olen kohapeal käinud, ma saan täiel määral aru Rootsi eh, valitsuse murest. Rootsi oli esimene riik, kes eh, täielikult töötas, toetas meie migratsioonipoliitikat ja kõiki meie poolt kasutusele võetud meetmeid. mis puudutab nüüd võimalust eh, ümberpaigutus küsimuse ülevaatamiseks, siis me tegeleme sellega ja otsus langetatakse enne veebruari ülemkogu. nagu te teate, mõned päevad tagasi kutsusin siin Brüsselis kokku kohtumise, eh, kus osalesid Taani, Rootsi ja Saksamaa siseministrid. see oli äärmiselt viljakas arutelu, et mõningad detailid selgemaks teha ning et ära hoida võimalikke hõõrumisi piiridel. ministrid näitasid üles suurt mõistmist ning lubasid probleemide lahendamiseks tõhusamat koostööd teha. ma olen teadlik praegusest olukorrast, olen pidevas kontaktis ka minister Morgan Jahtiga. tulles nüüd proua Sippeli juurde siis eesmärgiks on käivitada võtmeriikidega tõeline partnerlussuhe, kasutades paremini ära eh, nende riikide finantseerimisvõimalusi, eh, eh, süvalaiendades selle juures meiepoolset koostööd kahekümne kuuendal jaanuaril äh, äh, me alustasime, alustame äh, sellesuunalist tegevust, loodetavasti, et härra, loodeta on ka, et härra Moraes saab meiega äh, ühineda. koostööd kolmandate riikidega oleme kolm, korduvalt öelnud, et see on äärmiselt äh, oluline, ilma selleta äh, on lahenduse leidmine täiesti lootusetu. ja ka rahaliselt soovime me neid toetada, oleme eh, näiteks asutanud fonde, näiteks eh, Valeta fondi, Süüria fondi, Türgi fondi. Euroopa eelarve ja ka liikmesriigid peavad panustama tegemist peab olema ühiste jõupingutustega. Euroopa Liit kui äh, eelarvepädev institutsioon eelarve pädevad institutsioonid Euroopa Liidus peavad muidugi ka otsustama eelarve suurendamise kohta selles valdkonnas. me peame ja respekteerima kõigi migrantide põhiõigusi, peame kaitsma nende õigusi. nüüd aga Taani, kes äh, ju veele ja väärtesemeid konfiskeerib. leiame, et seda, teame, et seda Äh, arutatakse täna ning võetakse võimalikult äh, võima-, võib-olla vastu kuu lõpus. jälgime olukorda ning vaatame üle ka äh, seadused ning vaatame, kuidas, mida öelda Taanile juhul, kui see seadus vastu võetakse riikidel on äh, kohustus ja vastutus äh, väärikalt äh, vastu võtta asüülitaotlejad ning garanteerida, et neid õiglaselt koheldaks. minu käest küsiti Dublini kohta. aasta alguses ütlesin, et alguses, et tulen selle teema juurde tagasi komisjon teeb omapoolse ettepaneku selle aasta märtsikuuks. et äh, tegemist ei oleks mitte ainult mehhanismiga, mis jagaks kohustusi, vaid ka solidaarsust peab ta jagama liikmesriikide vahel. eriti puudutab see Eh, sellise süsteemi kasutamist, mille juures taotlejad automaatselt jagatakse laiali liikmesriikide vahel. mina olen teiega nõus. Dublin tuleb üle vaadata ja väga sugavalt. Eh, kui see eh, vastu võeti, oli olukord teistsugune, praegu on asjad väga muutunud sooviksin teada, kas sooviks, ma mõtlen, et ei tea, kas praegu äh, kõik asja osapooled sellest olukorrast aru saavad, aga igatahes ma tegelen selle küsimusega. mis puudutab nüüd strukturaalset äh, ümberasustamist, siis kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal on välja pakutud koostada raamistik kollektiivse lähenemise väljatöötamiseks ümberasustamisele ning äh, samuti ka humanitaarabi äh, osutamisele ja põgenike kriisi tekkimisel. eelkõige tuleb garanteerida turvaline ja legaalne saabumine Euroopa Liitu, äh, kui äh, tegemist on inimestega, kes vajavad kaitset. teiseks tuleb kergendada survet piiririikidele ja samuti tuleb äh, kergendada survet äh, mm, vastuvõtja riikidele kriisipiirkonnas, samuti tuleb äh, ka toetada piirkonna riikide koostööd Euroopa Liiduga migratsioonivoogude haldamisel. tahaksin anda teile ülevaate selle kohta, milline on olukord praegu Itaalias ja Kreekas ma käisin seal, jälgin seda olukorda väga tähelepanelikult e, ja asjad liiguvad, kuid väga palju on vaja veel ära teha. Itaalias Lampedusa ja Trevania on praegusel hetkel juba operatiivsed, teised vastuvõtupunktid, e, eriti Gonzalo ja Porto de Groli e, ja Villa Sicania avatakse Äh, vastavalt sellele, mida mulle itaallaste poolt öeldi järgnevate päevade jooksul. mis puudutab Kreekat, siis praegu Lesbose saarel ainult üks vastuvõtukeskus on operatiivne. edasise, edasine eh, ehitustöö on nii eestlasega Hiiruse saarel praegusel hetkel ehitustööd käivad ning vastutav minister kinnitas mulle, et äh, selle kuu lõpus, järgmise kuu alguses peaks nad valmis saama. samuti äh, planeeritakse Kreekas uusi ehitisi äh, muudesse piirkondadesse, kuhu soovitakse teha vastuvõtukeskusi. nüüd Schengenist me kõik teame, et see on üks minu jaoks põhiline, minu jaoks põhiline murekoht Euroopa on, jaoks on Schengen äärmiselt oluline, Euroopa integratsiooni jaoks on see samuti äärmiselt oluline. väga palju on kuulujutte, olen ajalehtedest väga palju lugenud, kuid äh, luba, võin teile öelda, et see pole mitte ainult meie kohustus äh, ähm, äh, äh aluslepingute äh, Eh, aluslepingute eh, katrallijana, eh, ma ütlen teile seda ka inimesena, kui Schengen kokku variseb, siis on see Euroopa projekti lõpu algus. kõik see, mis me oleme teinud viimase kuuekümne aasta jooksul, pangasüsteem ei ole seesama. peame kaitsma Schengenit ja loomulikult paremini kasutama selle poolt pakutavaid vahendeid. kes ütlevad, et Schengen on probleem, eksivad, Schengen ei ole probleem. Schengen annab meile kõik õiged vahendid meie käsutusse. see aitab liikmesriikidel paremini eh, ka eh, hallata oma eh, piire. loomulikult on vaja vastuvõtukeskuseid paremini kontrollida, samuti tuleb kriisi paremini hallata, kuid kui me räägime kiirpiiride kaitsmisest, siis äh, peame selgitama, et meil ei ole tegemist äh, ohuga, tegemist ei ole vaenlastega. me eesmärk ei ole kaitsta Euroopat, äh, me oleme moraalselt kohustatud asüülitaotlejaid, poliitiliselt oleme kohustatud neid kaitsma, institutsionaalselt samuti nii et äh, Schengen äh, eksisteerib ja peame tegema kõik selleks, et ta alles jääks. ja kui me räägime piiridest, siis nagu ma alguses mainisin, äh, saame varsti, juba üsna varsti toimiva piirivalveameti Euroopa jaoks ja targad piirid. äkki vastate sellele küsimusele järgmise äh, küsimuste vooru lõppedes, küsib esimees, ma vastan ainult äh, sellele, mis puudutas Kölni, jälgime olukorda, teame, kui tundliku teemaga on tegemist. see puudutab eelkõige kohalikke omavalitsusi, nii kui ühes oma eilses intervjuus Belgia televisioonile ütlesin ma ka seda väga selgelt praegusel hetkel, eh, eh, praegusel hetkel mm, uurimine alles toimub ja paluksin, ärgem eh, tekitagem mm, võrdusmärki pagulaste, kurjategijate, terroristide vahel. kui tegemist on kurjategijate terroristidega, tuleb need ka vastavalt, vastavalt sellele äh, need, kes need jõletud teod toime panid, tuleb, neil tuleb vastavalt sellele ka ähm, süüdi mõista ja vajadusel välja saata, kuid äh, siiski oluline on mitte üldistada, praegusel hetkel on äärmiselt äh, kriitilise hetkega tegemist ja peame olema kõik äärmiselt äh, ettevaatlikud ja loodetavasti sakslased suudavad olukorra ära lahendada ja selliseid sündmusi tulevikus enam ei toimu. suur tänu! suur tänu, vabandust, et ma sekkusin, ma tean, et te soovisite kõigile liikmete küsimustele vastata. ning äh, kolleegidele palun teid, äh, pidage kinni kaheminutilisest kõneajast. me peame kell üksteist nelikümmend viis hakkama hääletama ja kõigepealt annan ma sõna proua Hoolmeierile. kaks minutit palun oma küsimuse esitamiseks, te olete nimekirjas. keegi pani teid nimekirja? ütleb esimees, keegi pani proua Holmeieri kõnelejate nimekirja. see on väga tore, et ma nimekirjas olen. siin toimub midagi väga imelikku, tehakse, see, tehakse selfisid endast ja nii edasi, ma ei tea, mis siin toimub. katsuge natuke tõsisemalt seda asja võtta, proua Holmaier, palun. suur tänu. ma tahtsin küsida mitu küsimust. kõigepealt Frontex. meil on endiselt väga palju probleeme vastuvõtukeskustega seoses, meil on väga palju probleeme äh, tagasisaatmisega näiteks Kreeka rannikult. väga palju on probleeme ka eh, sellega seoses, et keda me saata tagasi, menetlus ei ole eriti selge. kas võiksite meile rääkida, kuidas probleemi lahendada, sest eh, kui on tegemist inimestega, kes ei eh, ole pagulased, kes ei ole lubat-, kellel ei ole lubatud Euroopasse saabuda, kui nad saadetakse Kreekasse, siis Serbiasse, siis Euroopa Liitu, kuidas selliseid e, e, tagasitahtmisprobleeme lahendada. ja teine küsimus puudutab ajaraamistikku. praegusel hetkel on meil e, ka ajaprobleem, kui iga päev, isegi talvel tuleb Euroopasse kolm tuhat kuni neli tuhat inimest läbi Kreeka, siis me ei saa öelda, et äh, tegemist on kontrollitud migratsioonivoogudega. isegi kui me teame, et praegusel hetkel ei registreerita ka kõiki neid, kes äh, meie juurde saabuvad ja kui on äh, tegemist ja praegu on tegemist selle probleemiga, et seda migratsioonivoogu kasutavad ära terroristid ning samuti ka Euroopa natsionalistid väärkasutavad seda ning süüdistavad kõiki pagulasi selles, et nad on terroristid. nii et äh, Eh, minu meelest eh, on meil tõesti ajaprobleeme, peame palju selgemalt, eh, palju konkreetsemalt tegutsema selle kohta, kellel on võimalik reageerida, et ümberpaigutused praegusel hetkel ei toimi. väga paljud inimesed ei paigutu ümber. kas on teil mingisuguseid detailsemaid informatsiooni ka ajastuse kohta? kolleegid, kolleegid, et nüüd kõigi vastu aus olla, võib-olla te ei ole tähele pannud, ma ammu panin kõnelejate nimekirja kinni. nii et need, kes viimaste minuti jooksul on sõna palunud, isegi sina, Toomas, on reservnimekirjas praegu, nii et ähm, kui me äh, äh, me, kui meil aega jääb enne hääletust, saad sõna, kui ei, siis ei ma arvan, et see puudutab ka sind ja kõiki teisi, te olete reservnimekirjas, kui aega on, siis annan sõna teile. järgmisena saab sõna Juan Fernando. härra Avramopoulos, ma olen siin. et see, kui ma täna tulin Euroopa Parlamenti, siis sadas kõvasti vihma. tere hommikust, kui te ütlesite, minu meelest oli see liialdus ja sama äh, kui ma ütlen Euroopa Komisjonile head uut aastat, siis see asi ei näe üldse hea välja, Euroopa Liit ei ole heas tujus üldse mitte praegu, eriti, <laughs> eriti teie valdkonnas, härra volinik. ja küsimus on nüüd siis järgmine <laughs> mis puudutab kogu seda kasvavat vastuolu avalduste, deklaratsioonide, hea tahte ja faktide vahel, eriti Euroopa institutsioonide tegevuse puhul. Ähm, eh, otsustasime midagi Türgi kohta, me saatsime kolm miljardit eurot eh, mis olid suunatud sellele, et pagulasi tõkestada, aga see raha pole kuskile jõudnud ja see puudutab ka neid arvu inimesi, kes tuleb ümber paigutada. ning aeg on näidanud, et seitsekümmend viis aastat äh, läheb selles äh, rütmis aega, et inimesed, äh, pagulased ümber paigutada, kui asi läheb nii, nagu komisjon tahab teha. seesama puudutab ka äh, Dublini asüülipaketi kaasajastamist, jah, mõned väidavad, et äh, Dublin on ajast maha jäänud äh, ning äh, et seda tuleb kaasajastada. probleem on aga eelkõige liikmesriigide poliitilise tahte puuduses, kes peavad täitma olemasolevaid seadusi. Dublin või ka Dublin kaasajastati, Dublini asüülipakett kaasajastati eelmise parlamendi koosseisu ajal, Schengen samuti. küsimus on nüüd selles, kuidas teie hindate Euroopa Komisjoni võimekust et luua konstruktiivne dialoog nende liikmesriikidega, kes ei soovi Schengeni ja asüülipaketi kohustusi täitmast ja kes ei soovi kaasajastada mõlemaid pakette. härra Koleho, palun. suur tänu. kolm küsimust. suur ähm, äh.... Missão tomou. kolm küsimust äh,. Äh, komisjon haaras ohjad enda kätte, aga liikmesriigid ei andnud mitte mingit vastust. nüüd te töötasite välja küll meetmed selleks, et inimesi ümber paigutada, aga mitte midagi ei toimu. Portugalis näiteks on meil kuussada kohta loodud, aga tegelikult on meile saadetud ainult nelikümmend neli inimest nii et tundub, et need meetmed äh, ei ole väga tõhusad olnud, siis äh, piiriküsimus. Frontex, Euroopa Varjupaigaamet, nad äh, ütlesid, et neil on vaja seitsesada viitekümmend kohta saada Frontexile ja sada kolmkümmend EASO-le, aga tegelikult on kõigest pool nendest ametikohtadest täidetud, millal siis ülejäänud täidetakse ja siis ma kuulsin veel, et on kiirregistreerimiskeskused Kreekas ja et sada kuuskümmend viis Frontexi e, inimest on sinna saadetud, aga EASA-st ainult kaks, kas see on tõsi, kas selline asi on tõesti mõistlik? ja eile komisjon e, eraldas üks koma kuus miljonit e, eurot abi Kreekale selleks, et mobiilsed regis-, registreerimist läbi viia. Äh, kas see süsteem siis tegelikult ka toimib, eriti kui mõtleme Eurodoki peale? Schengen, härra volinik, kas te võite meile äh, tõesti kindlustada seda, et komisjon täpselt ka kontrollib, mis piiridel toimub. me teame, et äh, liikmesriikidel on õigus piirivalve uuesti sisse viia, aga samal ajal ei tohi Schengeni õiguslikku raamistikku rikkuda. ja mulle tundub, et äh, tegemist ei ole enam politseikontrollidega, vaid täiesti alaliste piirikontrollidega. vabandust, ma ei vaadanud kella, järgmisena proua Stevens, palun. aitäh, härra esimees, lugupeetud volinik. Er siin räägiti seda Flaami televisioonis näidatud intervjuud saates Tersake. Äh, seal räägiti sellest, et Euroopa Liidu liikmesriigid ei pea oma kohustustest kinni, kuid põhiliseks probleemiks on see, et Kreeka, teie koduriik ja Itaalia Schengeni süsteemi tagauksed tegid lahti selleks, et piiramatult lasta siia sisse pagulasi Lähis-Idast komisjon on Euroopa süülisüsteemi kontrollija ja ei ole mitte midagi ette võtnud, ei ole Dublini reegleid kohandanud. lugupeetud volinik, ainus asi, mida teie tegite, oli see, et te lihtsalt äh, juba olemasolevaid äh, rändevoogusid äh, kanaliseerisite ja andsite suure hulga raha Türgile, ilma et te oleks mitte midagi selle eest vastu saanud. see on kohe kindlasti hea mõte, aga piirivalvet tegelikult peab inimesed Euroopa Liitu sisse laskma, neil ei ole õigust inimesi tagasi saada, see tähendab seda, et Euroopa uksed on lahti seega, teie olema kodutööd teinud ja peate uuesti tegema hakkama. millal te lõpuks äh, kavatsete piirid kinni panna, aitäh! aitäh, härra Depree, palun uh,! Merci, monsieur president! suur tänu, härra esimees! olen nõus äh, kolleeg Lopes Aguilari analüüsiga, härra volinik, oleme jõudnud institutsionaalsesse tupikseisu me tahame äh, teha ühispoliitikat varjupaiga ja rändeküsimuses, aga see sõltub äh, igati ainult liikmesriikide tahtest. nii asjad ei toimi institutsiooniliselt, tuleb mingil hetkel lihtsalt eeskirju ühiselt muuta, vastasel korral me jäämegi ühe koha peale tammuma. Te rääkisite Schengeni infosüsteemist, väga tore, see on hädavajalik, me peame viima läbi süstemaatilised kontrollid välispiiridel, isegi Euroopa Liidu kodanikele, aga mida me selle kaugu saavutame, kui liikmesriigid ei anna vajalikku infot äh, välisvõitlejate kohta? mis meil nendest kontrollidest kasu on? ühelt poolt loome siduvad kontrollid, siduvad meetmed ja teiselt poolt siis äh, Äh, vabatahtlikud meetmed, sellisel juhul äh, tõhusus on null, loomulikult tuleb eeskirju muuta. Frontex, te ütlesite ja mul on väga hea meel selle üle, et te nii ütlesite, et Frontexi pädevusi tuleb tugevdada. tore. aga mida me siis muudame, anname algatusõiguse tagasipöördumise algatamise osas. aga piirikontrollide osas ei ole mingisuguseid vahendeid nii ei saa ju, liikmesriikide poole peab Frontexis pöörduma, pöörduma ja hakkama äh, kerjama vastutulekut, liikmesriigid peavad omalt poolt midagi ette võtma. meil ei saa olla ühispoliitika, mis sõltub iga liikmesriigi äh, otsusest eraldivõetuna selleks, et seda rakendada. ja viimane äh, element, millest tahaksin rääkida, oleks Türgi. tore, tore see äh, kink meile tü-, turvaliste päritoluriikide osas, kui Türgi ei ole turvaliste nimekirja turvaliste riikide äh, nimekirjas, siis ma ei tea, millised probleemid teil tekivad Erdoganiga, aga kui me paneme ta sinna nimekirja, siis äh, äh, anname me võimaluse Erdoganile jätkata kõike selle tegevusega, mida siiamaani on tehtud. ja mul on üks täpne küsimus. kas on saavutatud mingi kokkulepe tagasipöördumise leppe osas Türgiga ja Türgi äh, turvaliste riikide nimekirja lisamisega. kui Türgi ei ole turvaline äh, riik, kuidas siis selle tagasipöördumisleppega on? kas me hakkame saatma inimesi tagasi riiki, mis ei ole turvaline? aitäh, suur tänu, Gerard. proua Tšinitši, palun. Grazie, grazie, president. suur tänu, härra esimees, suur tänu, volinik et te tulite siia, suur tänu ka teie sissejuhatava sõnavõtu eest, suur tänu ka selle töö eest, mida tegite eelmisel aastal ja suur tänu ka koostöö eest Euroopa Parlamendiga. mis puudutab terrorismi, siis mina leian, et terrorism on meid jalust rabanud hiljutised niisuguste rünnakute puhul äh, ei tulnud äh, tegelikult äh, kurikaelad väljaspoolt Euroopa Liitu, vaid olid juba meie piiride sees, mida kavatseb komisjon teha ennetamise osas, kuidas teha, kavatsete ära hoida radikaliseerumist, kuidas kavatsete internetipõhist värbamist ära hoida? sageli arvame, et tegemist on välis, väljastpoolt pärit inimestega aga sageli see ju nii ei ole, me peame vaatama väljaõpet, äh, koolitust, haridustööl, ennetustööd, äh, ennetust tuleb teha vang-, tööd tuleb teha vanglates, äh, see on väga oluline, aga ma ei ole selle kohta piisavalt ettepanekuid kuulnud, ma ei ole kuulnud ettepanekuid selle kohta, kuidas organiseeritud kuritegevuse vastu võidelda. Europoli projekt, direktor ütles, et terrorism on seotud kuritegevusega, äh, et tähtis teema on terroristliku tegevuse rahastamine, relvakaup, relvakauplemine ja nii edasi, nii edasi, kõik need teemad on omavahel lahutamatult seotud. organiseeritud kuritegelikud jõugud toetavad terrorismi ja teine oluline aspekt on ka koostöö ja äh, andmete vahetamine, luureandmete vahetamine, äh, juriidilise info vahetamine. see on väga oluline, kui me tahame terrorismi seljatada. tahaksin äh, avaldada teile tunnustust ähm, Itaalia kriisikeskuste nimede nimetamise Äh, eest, sellepärast et te tegite seda suurepärase hääldusega, ütlen seda itaallasena, ja siis äh, solidaarsuse instrumenti äh, toonitamise eest suur tänu ka. tahaksin rääkida ka alaealistest, alaealised ja on üks kolmandik pagulastest, nii et see on, nemad on tähtsal kohal. Is... järgmisena proua härra Booni. lugupeetud volinik, suur tänu teile kõikehõlmava ülevaate eest kogu sellest temaatikast, mulle tundub, et Euroopa Komisjon ja Euroopa Parlament näevad kõvasti vaeva terrorismi ja rände keeruliste küsimuste käsitlemisega. aga problemaatiliseks osaks jääb siin rakenduslik külg. kuidas me tagame reaalajas andmevahetuse, kui tegemist on inimestega, kes ületavad sisepiire? paistab, et need asjad juba toimivad teataval määral, aga kas me saaksime arukate piiride ja Schengeni infosüsteemi vallas midagi enamat ära teha? mida me saame teha selleks, et avaldada survet luureüksustele äh, ning teistele õiguskaitseorganitele selleks, et nad infot hakkaksid vahetama? meil ei ole veel endiselt äh, kõikehõlmavat andmevahetust Euroopa piirivalve peab samuti hakkama toimima. ilusad mõtted äh, on toredad, me võime selliseid mõtteid mõelda tuhandetes, aga äh, meil on vaja ka rakenduslikke samme Euroopa Komisjoni juhtimisel ja liikmesriikide näol. Anne Hepp, palun. suur tänu kui me tahame pagulaste voogudega toime tulla, siis peavad liikmesriigid tegutsema õlg õla kõrval. täna nii ei ole. oleme siin rääkinud erinevatest võimalikest lahendusettepanekutest, kuid peame otsustama, mida me ette võtame siis, kui kõik liikmesriigid ei ole valmis oma abikätt osutama. ma tahaksin teada, mida komisjon teeb kuidas komisjon kavatseb äh, nende riikidega tööd teha, kes ei ole valmis äh, oma osa andma? väga vähe on riike, kes on valmis äh, suurt raskust enda kanda võtma rändevoogudega seoses. Rootsi on valmis seda tegema. me oleme vastu võtnud rohkem saatjate alaealisid kui üldse ükski riik me peame seda tegema ja meil ei ole siin probleemiks mitte raha, vaid äh, probleem on see, et meil ei ole piisavalt äh, õpetajaid, piisavalt äh, koolikohti. Nendest küsimustest tuleb omavahel rääkida. mida me teeme siis, kui kõik ei ole valmis ühiselt vastutust jagama? proua Jootova, palun. proua Jootova. suur tänu. head uut aastat härra volinik, ka minu poolt teile. loodan, et kahe tuhande kuueteistkümnes aasta on meie kõigi jaoks helgem aasta ning äh, suudame rändeprobleemiga toime tulla nii hästi, kui see üldse võimalik on. mul on kolm äh, konkreetset küsimust ning tahaksin nendele konkreetsetele küsimustele ka konkreetseid vastuseid. kõigepealt, kuidas äh, soovite kommenteerida Euroopa Parlamentide soovi oma piirid üldse kinni panna? mida te ütleksite nendele liikmesriikidele? ja minu teine küsimus. uus amet, mille te olete siin sisse toonud enne aasta lõppu. miks me tahame siin ainult Schengeni riike aidata? on veel riike, kellel on välispiirid ja välispiirid, mis ei ole Schengeni alas, aga, aga samas need riigid on äh, Äh, siiski Euroopa Liidus Horvaatia, Rumeenia, Bulgaaria. Türgi kohta on juba palju küsimusi esitanud, kas komisjon on teinud ülevaate pärast viimast tippkohtumist Türgiga sellest, kuidas riik täidab oma kohustusi rändajatega seoses? lisaks tuntud marsruutidele on äh, veel kolmas marsruut, kasutatakse jõgesid äh, üle äh, Bulgaaria ja Türgi piiri. kuus-seitse last on tulnud vanemateta üksinda viimaste päevade jooksul ja see on murettekitav. Ellis Reinman. Yes, thanks um,. Dear commissioner. suur tänu kallis volinik, komisjon on palju pingutanud ja see on kiiduväärt äh, varjupaiga taotlejate kaitse nimel, aga tegemist on nõiaringiga. kriisikeskuste süsteem on asjad isegi hullemaks muutnud Itaalias. inimesed, kes tulevad, jagatakse nüüd nendeks, kes saavad ümberpaigutada, paigutamise süsteemi osaks ja need, kes ei saa. ja äh, lähtutakse tegelikult rahvusest, äh, ehkki varjupaigaõigus on individuaalne. inimesed, kes ei saa ümberpaigutamisele minna, Äh, viiakse nüüd kinnipidamiskeskustesse, kus neid võib hoida äh, praktiliselt ühe aasta, kui nad taotlevad varjupaika. kuidas äh, tagada nende inimõiguste kaitse selle uue menetluse puhul? inimesed, kes lähevad ümberpaigutamisele peavad andma äh, sõrmejälgi, aga neid ei informeerita piisavalt nende tulevikust. kakssada inimest Eritreas Lampeduusas asusid meelt avaldama selle vastu ja nad ei tahtnud sõrmejälgi andma. kui varjupaiga taotlejatel puutub igasugune kindlus oma tuleviku osas, kuidas siis üldsegi saame me üldse imestada selle üle, et nad kardavad ennast tuvastada lasta Äh, süsteem, ümberpaigutamise süsteem on maha jäänud ajast ja plaanidest, see on ainukene moodus, nagu teie ütlete, et äh, rinderiike aidata, aga ümberpaigutamine peab olema äh, tõesti reaalne, mitte ainult paari inimese üleviimine. kui palju on liikmesriigid tegelikult pakkunud ümberpaigutamise võimalusi, meil on tõesti vaja Dublini süsteemi üle vaadata, see süsteem oli silmakirjalik juba algusest peale aga tõi liigse surve äh, piiririikidele. ümberpaigutamise süsteem peab olema alaline, ei saa võtta ainult Euroopa Liidust parimaid elemente ilma ise midagi panustamata. vastutus peab olema jagatud, samuti peame vaatama ka varjupaiga äh, taotlejate õigused üle, sellepärast et nemad ei pea maksma selle üle, et inimesed e-, Euroopa Liidus ei ole valmis olema solidaarsed. kui me ei äh, Äh, seda ei tee, siis inimesed jõuavad meieni juba praktiliselt surnuna ja äh, me peame ütlema, et rahvusvahelise kaitse taotlemise õigus ei ole äh, kõikidele Euroopa Liidus paraku. suur tänu ja head uut aastat, härra volinik, sest see on loodetavasti hea aasta ka meile ja kogu Euroopale ma hea meelega kuulsin, kuidas te ütlesite, et võitlus terrorismi vastu on komisjoni prioriteet ning et suurendatakse ka eelarvet selle võistluse edasiseks jätkamiseks. tahaksin konkreetsemalt teada, kuidas see võimalik on. mitte ainult Euroopas, võttes arvesse ka hiljutisi rünnakuid äh, Türgis, ähm, ohvrid olid seal sakslased äh, ja rünnakud teistes riikides, kuidas konkreetsemalt on võimalik äh, võidelda, et neid hukkunud Euroopas enam ei oleks, milliseid samme oleks vajalik sellesse astuda ning viidates ohvritele, arvan, et tegemist on demokraatia, inimõiguste, muude Euroopa sümbolite kehastus ning arvan, et tegemist ei, et, et ei räägita piildast, piisavalt ohvrite õigustest paar aastat tagasi äh, võeti vastu direktiiv terrorismi ohvrite kohta, mis peaks kõiki terrorismi ohvreid kaitsma, see igaüks neist võib olla terroristide ohver. tahaksin teada, et äh, millal kavatsetakse see äh, direktiiv lõpuks vastu võtta, parlament on seda juba palunud ja seda oleks väga vaja, aitäh. proua Fellero, palun. suur tänu, räägin rootsi keeles nii et pange palun pähe kõrvaklapid. räägin rootsi keeles, härra Valinik. rääkisite tagasipöördumise alastest ettepanekutest väga palju on neid inimesi, keda tuleb kiirmenetlusega tagasi saata, sellepärast et äh, üha rohkem on neid, kes üritavad Euroopa Liitu pääseda. mina tunnen aga muret kõige rohkem nende inimeste pärast, kes on meie riikides olnud äh, juba pikka aega, kelle puhul on langetatud tagasipöördumise otsus, äh, kuid ei ole saanud neid tagasi saata. see tagasipöördumise protsess võib-olla on võtnud kümme aastat, aga otsus on igal juhul langetatud ma arvan, et äh, peaks olema mingisugune piirmäär, kui kaua inimesed saavad äh, jääda Euroopa Liidu liikmesriiki ilma elamisloata, kui see ei ole nende äh, süü, et neid ei saadeta tagasi, kui riik, kuhu neid tagasi tuleks saata, on näiteks riik, kus toimub sõda või midagi sellist me ei peaks ju saatma inimesi tagasi, kui olukord äh, on tagasipöördumise riigis äh, murettekitav, proua Vinberton. suur tänu, härra esimees. suur tänu, härra volinik. olukord äh, muutub üha hullemaks, ma arvan, et me kõik oleme sellise avaldusega nõus. minu koduriigis Rootsis on saavutatud viimane piir see on juba ammu tegelikult ületatud, nagu te teate, oleme sisse viinud äh, isikutuvastus, äh, tuvastamise, isikukontrolli, piirikontrolli ja olen saatnud omalt poolt küsimusi ministritele. oleme nii palju inimesi vastu võtnud äh, ja nüüd räägime kahekümne viie tuhande inimese ümberpaigutamisest kas tegemist on mingi uue ümberpaigutamisega, et mõned riigid võtavad liiga palju ja siis tahavad äh, need tagasi anda või? ja rääkisime Frontexist, Frontex on, Frontexis äh, on tehtud tööd ka päästeoperatsioonide valdkonnas ja ma arvan, et me võime öelda, et me ei hakka omalt poolt äh, pagulasi tagasi suunama Euroopasse kas Türgi peaks samuti osalema päästeoperatsioonides äh, piirikontrolli protsessis ning samuti samal ajal inimesi tagasi võtma. äkki nüüd on olukord, kus äh, üks riik teise järel peab meetmeid võtma, sellepärast et nad lihtsalt ei tule enam olukorraga toime. üks küsimus. Äh, Saksamaa ja Rootsi sündmuste kohta suured rühmad võõra päritoluga mehi ründavad ning vägistavad meie naisi. ning politsei ei tule selle olukorraga toime kahe tuhande neljateistkümnendal aastal ei räägitud sellest üldse. kus need äh, feministid on, miks äh, nad on vakka? Tak. Äh, jeg gerne starte med at kvittere for... Suur tänu. Ma tahaksin tänada voliniku tehtud töö eest. See on ehk kõige raskem töö üldse Euroopas, nii et igasugused kiidusõnad teile äh, selleks, et olete püüdnud väljakutsete kõrgusel olla. Äh, kahe tuhande kuueteistkümnes aasta, nagu te ütlesite, võib olla raske, ma olen sellega nõus. paistab, et meil on vaja ühiseid äh, lahendusi, liikmesriigid ei pea ise omaette lahendusi otsima. ei tohiks seda teha. ma saan aru, et komisjon soovib reageerida Taani õigusettepaneku panekule äh, juveelide või vabandust, äh, ehete konfiskeerimise kohta Taani on jõudnud äh, kõikide ajakirjade esilehekülgedele ja ma, mm, ma ei tea siis täpselt, mida komisjon soovib uurida, aga mul on väga hea meel et te kommenteerisite Schengenit, Schengenit tuleb kaitsta, Schengen on üks suurimaid saavutusi, mis Euroopa koostöös on äh, saavutatud ning tunnen tõsist muret selle dominoefekti pärast, mis paistab äh, olevat äh, kogu Euroopas iseloomulik, liikmesriigid üksteise järel viivad sisse piirikontrolli ja olukord on samas kontrolli alt välja sattumas ma arvan, et me peaksime üha rohkem survet avaldama, et me leiaksime ühised lahendused, ühised lahendused on ainsaks äh, võimaluseks äh, kriisist välja tulla. komisjon seetõttu võiks äh, pisut täpsustada meile seda, milline on komisjoni dialoog liikmesriikidega, kuidas üritatakse ühiselt Schengenit alal hoida ning ära hoida seda, et liikmesriigid üksteise järel viivad sisse piirikontrolli doominoefektina võib, härra volinik, te võiksite pisut täpsemalt rääkida sellest, millised läbirääkimised toimuvad teil liikmesriikidega ühise koostöö arendamise nimel, aitäh! suur tänu, kallid kolleegid, kõigepealt suur tänu kõikidele, ma ei äh, ole, ma ei tea, kas äh, te ise olete sellest teadlikud, aga peaaegu kõik pidasid kahest minutist kinni, suurepärane saavutus, see võimaldas meil ka kaks küsimuste vooru läbi viia ja nüüd äh, volinik saab tsiviliseeritud moel ilma hullumeelselt tormamata kõikidele nendele küsimustele vastata. ja kui kolleegid aitavad mind ning ei nõua kõneaega kõik, siis meil on äh, reserv kõnelejate nimekiri, inimesed, kes äh, viimase poole tunni jooksul on sõna soovinud, ma võin öelda, et sõnasoovijate nimekiri on äh, juba pikka aega kinni olnud, äh, kui te tahate näidata üles ma ei tea, mis see sõna nüüd ongi, näidata üles suurt uuel aastal on mul teatavaid raskusi. viisakust suuremeelsust, äh, midagi sellist, äh, siis äh, palun, nüüd on selleks võimalus, sellepärast et siis saab volinik tõesti vastata nendele küsimustele, mis on siiamaani esitatud ning kuni üheteist neljakümne viieni on teil siis aega, härra volinik. suur tänu kolleegidele, kes on näidanud üles oma suuremeelsust ning loobunud oma kõneajast. Barbara, sina saad sõna järgmisel korral, aitäh! Well, uh, I don't hide that. Uh, ma ei hakka varjama, et inspiratsiooni on mul nüüd rohkem kui enne siia tulekut ja seda just nende küsimuste pärast. esimese märkusena selles arutelus tahan öelda, see, et see koda on tõesti väga delikaatne selles küsimuses, me ei peaks tegelema äh, selle küsimusega mitte ainult poliitilisena, vaid te tõesti tahate toetada ja ma olen väga tänulik selle eest. minu mõtted on väga selged. ja ma siis tulen teie küsimuste juurde. Need, kes jõuavad Kreekasse paatidega, tuleks kohe edasi viia kiirreageerimiskeskustesse, kiirregistreerimiskeskustesse. ja see protsess peaks alguse saama kohe. tahan väga selgelt välja öelda, et see ei olnud kohe alguses nii, pool aastat läks kaduma ja umbes kuussada tuhat inimest on tulnud üle Vahemere, riskisid oma eluga ja nad ei näinud et oleks mingigi süsteem, mis oleks neid vastu võtnud ja nad siis lihtsalt hakkasid Euroopas edasi liikuma. nagu ma siin kojas juba paar kuud tagasi ütlesin, Euroopa ja liikmesriikide jaoks oli see suureks üllatuseks. nii et see süsteem peab koheselt hakkama toimima. ma ei ole väga optimistlik selle aasta suhtes. ma kardan, et kui meie naabruspiirkonnas veel mõni ebastabiilne kolle peaks tekkima, siis läheb olukord veelgi hullemaks, nii et me peame olema valmis inimesi päästma, elusid päästma, piiri kaitsma ja oma poliitikat kohandama. kiirregistreerimiskeskused peaksid tõesti kohe hakkama tuvastama ja sõrmejälgi võtma. kui nad kui need inimesed taotlevad varjupaika, siis äh, tuleb ka see kiiresti ära teha ja inimesed tuleb kohe kiiresti ümber paigutada. ma kutsun liikmesriike üles rohkem koostööd tegema selles valdkonnas, sest nagu te täiesti õigesti ütlesite, tegemist on rakendamise küsimusega. Need on need probleemid. parlamendis, komisjonis me oleme teinud ja teeme ka edaspidi seda, mis on vaja teha aga kui liikmesriigid või teatud valitsused on oma sisepoliitika vangideks, siis kukub see kõik läbi. nii et tulles nüüd sellesse tagasi, mida ma ütlesin, need, kes tulevad siia, neil ei ole õigust saada varjupaika või nad ei taotle varjupaika, peavad nad tagasi pöörduma Teil on õigus, aeg on väga tähtis, kiiresti tuleb reageerida, ümber paigutada või tagasi saata. ja meil on vaja ka oma vastuvõtuvõimekust parandada. ning kui vaja, siis tuleb muidugi neid inimesi ka kinni pidada, aga seda tuleb teha humaanselt. tagasipöördumine. Teil oli täiesti õigus viimastel kuudel olen käinud igal pool ringi Marokost Pakistanini, mõlemas äh, riigis kuulsin palju lubadusi, ähm, suuri sõnu, aga päev hiljem ei juhtunud mitte midagi. suurem osa nende tegevuskavadest on läbi kukkunud. Pakistan ei tahtnud tagasi võtta oma riigi kodanikke. nii et me peame nõudma seda edaspidigi meil on oma ülesanded täita ja li-, ja praegusel hetkel läbirääkimised käivad. ka selles tundlikus küsimuses on kõikidel liikmesriikidel probleeme ja sellepärast on meil siis ka see ühiskomisjon, mis peaks andma siis äh, positiivseid lahendusi. Marokoga alustame me dialoogi. meil on vaja paremini oma välispoliitikat juhtida nende riikidega. ma kavatsen sinna tagasi minna järgnevatel nädalatel. Kreekast ja Itaaliast ümberasustamine. meil tuleb tunnistada, et selle kõrval, mis juhtus äh, pagulaskriisi alguses, äh, on tegelikult mõlemad riigid pingutanud, nad ei ole üksi, me oleme kohal, me aitame neid, me pakume neile seda, mida neil vaja on ma ütlesin seda ka oma sissejuhatavas sõnavõtus ja me jätkame seda tööd. Kreekas äh, on umbes viissada kolmkümmend üks, Itaalias viissada kaheksakümmend üheksa ümberpaigutamiskandidaati. liikmesriigid peavad kinni pidama oma lubadustest, viissada üheksakümmend Kreekale ja tuhat kakssada Itaaliale. ja samamoodi tuleb ka menetlusi kiirendada eksperdid Kreekast tulevad kokku selleks, et seda küsimust rääk-, arutada. nüüd Itaalia olukord. millised on põhilised äh, probleemid? Äh, tuleb küll väga palju inimesi praegusel hetkel, aga ümberpaigutamist ei toimu. ja sellepärast on tähtis, et need isikud, kes tulevad Itaaliasse ja kellel ei ole õigust kaitsele, et need pöörduksid tagasi suurem osa praegu saabujatest peavad tagasi pöörduma saama liikmesriigid peavad rohkem investeerima ümberpaigutamismenetlusse, siiamaani see nii pole olnud. mis puudutab Kreekat, siis tahan ühte asja selgitada, kaks kolleegi nimelt küsisid minult äh, küsimuse, nagu ma esindaksin praegu Kreekat, ei, ei aga ma võin teile öelda, et mina esindan Euroopat Kreekas, käin seal väga tihti kohapeal, annan teile nõu, annan neile nõu ja ka juhiseid. ja ma võin teile öelda, et asjad muutuvad. lootkem, et selle kuu jooksul on kõik äh, kohustused täidetud ja et süsteem kohapeal toimib korralikult Kreeka juhtumite puhul, neid on ainult kaheksakümmend kaks äh, juhtumit, mis on siis põhiliselt probleemiks? meil on vaja ka koordineeritult teha koostööd UNHCR-iga, meil on vaja korralikult toimivaid kiirregistreerimiskeskuseid ja need äh, varjupaiga taotlejad, äh, kes praegu jõuavad Kreekasse, nendest neljandikul ei ole mitte mingit õigust kaitsele, nad tuleb tagasi saata. ka siin tuleb liikmesriikide rohkem investeerida sellesse protsessi. eesmärgiks on näha käegakatsutavaid tulemusi juba veebruarikuise äh, ülemkogu kohtumise ajaks uh,. Äh, Mr Lopez Aguilar, you, you, you wish <laughs> having a year something Te soovisite mulle head uut aastat. mina ei julgenud seda öelda, ma ütlesin, et olgem optimistlikud. sest optimism on tõesti meie kaitsetegevuskava viimaseks reaks. tegemist on tragöödiaga, me oleme sellest teadlikud ja nagu ma teile ütlesin, ma olen väga optimistlik, aga teades seda olukorda, mis seal praegu valitseb ja hinnates olukorda selles maailma osas, ma ei ole väga optimistlik. nagu ma ütlesin, äh, me peaksime ennast väga hästi ette valmistama. Türgi, nagu ma ütlesin, me ei ole veel jõudnud tulemusteni me võtsime vastu tegevuskava, te kõik teate seda. aga meil on vaja ka tulemusi näha. me tahame, et äh, me saaksime need vood summutada ja et me tõhusamalt võitleks inimkaubitsejate vastu ja nende baaside vastu. me ei anna alla, ma võin teile kinnitada, me ei anna alla. me jätkame dialoogi Uh, on what Mr Coelho said. Experts. see, mida ütles härra Coelho, eksperdidel on hästi läinud, aga nad tulevad. vabandust, eksperte ei ole veel ikka piisavalt, aga neid tuleb juurde e, liikmesriigid on lubanud, et nad peavad asüülimenetlusest sajaprotsendiliselt kinni. Nendel liikmesriikidel, millel on vaja abi julgeolekukontrollide läbiviimisel, kiirregistreerimiskeskustega, need saavad seda abi. siis tuleb kõikidelt võtta sõrmejäljed. samamoodi tuleb pagulastele anda dokumendid samuti kasutatakse Schengeni informatsioonisüsteemi selleks, et teada saada, kas isik võib olla julgeolekuristiks eile me saime veel ühe taotluse Kreekalt üheksakümneks Eurodoki masinaks. que d'insister à ce que la réponse kas on võimalik leida ühine vastus neile küsimustele? euroopalik vastus. ma jätkan eh, oma tegevust selle nimel, et liikmesriigid mängiks oma rolli. esitame uued eh, ettepanekud, et meil oleks eh, võimalik Euroopa õiguskorda säilitada. About safeguards ma mainisin ka teisi punkte, rääkisin turvalistest riikidest, Türgist. Turkey meets the conditions in the Türgi täidab tingimusi, mis on varjupaiga direktiiviga paika pandud selleks, et olla turvaline päritoluriik. meil on kaitseklauslid selleks, et äh, Türgi kodanikud, kes vajavad rahvusvahelist kaitset, äh, ei äh, kukuks turvavõrgustikust läbi. see on ka seotud Euroopa Liidu Türgi tegevuskavaga. Euroopa ja Euroopa Liidu Türgi rakenduskava ei näe ette seda, millised peaksid olema meie sisepoliitiliste arutelude tulemused nüüd päritoluriikide kohta veel midagi? me ei ole kindlad, et selline leping aitab meil ebaseaduslikke pagulasi tagasi saata. aga meil on seda vaja, kuid liikmesriigid peavad ikkagi veel hindama ka üksikjuhtumeid, kui vaja. <clears throat> Well, dear colleagues, I share yours. kallid kolleegid mitte keegi ei saa ignoreerida seda, et liikmesriigid vastutavad rakendamise eest. ja need ei rakenda alati. aga meil on de facto tegelikult rohkem koostööd liikmesriikide vahel ja ka Euroopa Liidus selleks, et nende probleemidega tegeleda sest nad teavad, et mitte mingeid teisi lahendusi ei ole, kui teha koostööd. see kehtib ka informatsioonivahetuse kohta. mõned teist mainisid seda juba ja see on tõesti väga tähtis. kuna minu portfelli kuuluvad ka julgeolekuriskid, siis ma võin teile öelda, et meil on siin lõhe. mõned liikmesriigid, kui mitte isegi kõik äh, hoiavad oma kõige parema informatsiooni endale, nad tahavad teistelt küll informatsiooni saada, aga ei ole valmis enda oma teistega jagama, toon teile näite. üks Pariisi rünnaku läbiviijatest oli läbinud neli liikmesriiki ja kolm Lääne-Balkani riiki Nad olid nimekirjas Belgias, ja need inimesed oleks kätte saadud varem, kui ametivõimud oleks informatsiooni jaganud varem ja need inimesed oleks kinni võetud ja arreteeritud. ma loodan, et te aitate ka oma kontaktidega, sest ei ole mitte ainult Strasbourgis või Brüsselis, te olete ka oma koduriikides, te olete oma ametivõimudega ühenduses, nii et andke see sõnum edasi, on tähtis, et see sõnum äh, Euroopa riikides leviks. härra Pooni, olen täiesti nõus sellega, mida te eelnevalt ütlesite proua Tšinitši, suur tänu teile teie märkuste eest. ma tunnen, et te julgustasite mind selle tööga jätkama ja ma õpin ka itaalia keelt edasi ja järgmine kord annan teile terve vastuse itaalia keeles, seekord siiski mitte. radikaliseerumine on tõesti väga tähtis küsimus nagu te teate, me viisime sisse struktureeritud äh, koostöö IT-ettevõtetega, me kutsusime internetifirmad siia kokku, me kaasasime ka siseministrid kõikidest liikmesriikidest, meil oli tõsine siiras arutelu ja meil olid ka tulemused sellel arutelul me jätkame tööd võitlemaks radikaliseerumise vastu. see on üks suuremaid ohtusid äh, Euroopas. ja tahan ka Monika ning teistega, teiste variraportööridega jätkata koostööd äh, selle direktiivi kallal. ümberpaigutamissüsteem saab anda tulemusi ainult siis, kui ta tõesti toimima hakkab. kui veendakse pagulasi, et see on nende endi kaitsmiseks. nüüd ohvrid. Te teate, et meil on kuriteo ohvrite kaitsmise direktiiv. Veera Jourova on vastutav volinik selles küsimuses meil on ka sätted terrorismi direktiivi eelnõus äh, ohvrite kaitseks ja mida ütles härra Peterson. suur tänu teie sõnade ja toetuse eest, otse loomulikult ma jätkan dialoogi kõikide liikmesriikidega ning äh, põhiliste kolmandate riikidega. ma räägiksin paari sõnaga ka Schengenist. see ei puuduta mitte ainult äh, migratsiooni ja julgeolekut. kui piirid pannakse kinni, siis satub majandusraskustesse. Need, kes räägivad Schengenist nii, nagu nad seda teevad, ma nimelt kuulsin natukene aega tagasi, üks tuntud poliitik ütles nimelt, et Schengen pole kunagi toiminud, et Schengen on surnud. et tema peaks teadma, et tegelikult on teatud muid ohte ka veel, mis on seotud Schengeniga. ma olen rääkinud ministrite ja teiste osapooltega, ma lasen ennast kogu aeg informeerida, meil on dialoog ja nagu ma ütlesin teile, ma ei anna alla. ja lõpetuseks, härra esimees, tahaksin ka paar üldist poliitilist märkust teha. me peame tunnistama, et pagulaskriis ja kõik selle tagajärjed on Euroopa jaoks väga tähtsad, ta ei sea küsimuse alla mitte ainult Euroopa solidaarsust, vaid ka kogu Euroopa projekti. meil ei ole mitte mingit muud võimalust, kui jätkata Euroopa lõimimisprotsessiga või me viime Euroopa tagasi tema tumedasse ajalukku. miks ma selliseid, selliseid tugevaid sõnu kasutan? tegelikult see kriis on äh, Euroopa poliitilise süsteemi, Euroopa Liidu institutsioonide, liikmesriikide ja kodanike lakmustestiks me peame olema julged, jagama vastutust ning olema soli- ja peame andma solidaarsusele ka sisu. meil on olemas meetmed äh, selleks, et äh, me ei äh, langeks siin äh, tagasi minevikku, me, siin ei ole küsimus selles, et kas enne oli muna või kana. me peame panema süsteemid toimima, saatma äh, tagasi need, kes ei peaks siin olema, me peame kiirregistreerimiskeskused tööle panema, piire valvama, see tähendab seda, et kõik peavad oma kohustustest kinni pidama, ka kõik liikmesriigid samamoodi tuleb vaadata tulevikku, me ei saa lihtsalt äh, äh, kriisi ohjamisega tegeleda, me peame mõtlema kaugemale, me peame oma poliitikaid kohandama ja just sellepärast, nagu ma alguses juba ütlesin, esitame me märtsikuus ettepaneku Dublini süsteemi ülevaatamiseks, samamoodi on meil legaalse rände äh, pakett välja töötatud, samamoodi nagu ka alaline ümberjaotamissüsteem. sellistel rasketel aegadel on tõesti tähtis võtta juhtimine enda kätte, vastata kodanike küsimustele ja hirmudele ning veelgi tähtsam on vaja näidata, et me oleme võimelised edasi liikuma. meil on vaja võtta vastu poliitikaid, mis tõesti murravad läbi praegusest äh, probleemistikust, me ei tohi anda võimu äh, võõravihale ja populismile, on viimane aeg Euroopa ühist äh, probleemi lahendada. suur tänu teile teie külalislahkuse eest! Thank you very much uh,, commissioner. Think... suur tänu, volinik. arvan, et on minu eh, korrata seda, mida kolleegid juba ütlesid eh, ja küsimused näitavad, mis muresid tuntakse siin. minu kohustus on eh, garanteerida, et meievaheline koostöö ja, ja kommunikatsioon toimivad hästi. arvan, et praegu see ka nii on ja meie meeskonnad teevad head koostööd mitte ainult suurtes küsimustes nagu Dublin või küsimused, vaid ka sellised keerulised äh, rakenduslikud küsimused või mida te mainisite. Äh, arvan, et struktureeritud dialoog on paremini kui varem, meil on aega ka oli aega teile tõesti küsimusi esitada, nii et suur tänu teile, suur tänu teie meeskonnale, aitäh! kolleegid, palun äh, otsige välja oma hääletuskaardid, hakkame minuti pärast hääletama. no või kas või kohe, kui härra Korkov seda soovib. Ukraine. every single vote. Colleagues, if ever kolleegid, kui kõik on valmis, siis hakkame hääletama, kas kõik on istunud oma kohtadele. kell on üksteist nelikümmend viis, palun istuge oma kohtadele, et me saaksime hakata hääletama. kas kõigil on käeulatuses hääletamiskaardid? kui kellelgi ei ole kaarti, siis palun andke sellest kohe märku keegi ei anna sellest märku, nii et lähme edasi. niisiis äh, kolm hääletust, esimene neist on äh, resolutsiooni ettepaneku kohta, mis toetab Eurojusti otsust äh, koostöölepingu sõlmimiseks Eurojust ja Ukraina vahel ning Silvi von Kaufmann on raportöör, kas raportöör soovib midagi öelda? ei. siis äh, lähme hääletusele, üks hääletus äh, hääletus on nüüd alanud. Is... ja hääletus on nüüd äh, lõppenud. ja see on nüüd vastu võetud, palju õnne raportöörile. Mm, seal vist hakati aplodeerima aasta algus, palun aplodeerige, kui soovite ja härra Kirkhopil on hirmus kiire, sest ta peab lennuki peale minema. järgmine resolutsiooni ettepanek, mis puudub Eurojusti otsust koostöö kohta Eurojusti ja Montenegro vahel, raportöör on äh, raportöör Natali Kriisberg, ühekordne hääletus, hääletus on alanud. Sorry, Natalie, I didn't ask if you wanted to say something. Natalie, ma ei küsinud, kas sa soovid midagi öelda, vabandust liiga hilja. ja hääletus on nüüd lõppenud ja vastu võetud. kas raportöör sooviks nüüd midagi öelda? no. soovi? kas kõik soovisid aplodeerida, kui soovite, palun tehke seda. igatahes raportöörile palju õnne. ja nüüd lõpetuseks on meil siis institutsioonide vaheliste läbirääkimiste tulemus eh, ja see eh, puudutab siis mene-, menetlustagatised lastele, keda süüdistatakse eh, kuritegudes, raportöör on Katariina Kinnitši ja annan raportöörile sõna lühidalt, palun. suur tänu teile, esimees ilma, et ma hakkaksin asjast väga pikalt rääkima, sest rääkisin sellest juba minevikus, äh, hoolimata sellest sooviksin öelda, et tehtud on ära väga tubli töö, suur tänu, sooviksin tänada ka kõiki variraportööre teie konstruktiivse koostöö eest, mis oli minu jaoks väga vajalik hea tulemuseni jõudmiseks, suur tänu sulle ka, Claude, ja kõigile kolleegidele. suur tänu kõigile kolleegidele live komisjonist, kes osalesid selle äh, töö ettevalmistamisele, aitäh ka komisjoni sekretäriaadile, kes mind aitasid, eriti kolmepoolsetel läbirääkimistel, mis olid äärmiselt keerulised eh, ning ka tehnilistel kohtumistel. ning see puudutab ka koos kaastöötajaid ja arvan, et eh, tulemus on hea ja oluline, sest see on esimene dokument, mis räägib eh, haavatavate inimeste kaitsmisest kriminaalprotsessidel. suur tänu kogu toetuse eest, aitäh! suur tänu! ma tean, et ollakse kannatamatud, kuid need kolmapoolsed läbirääkimised äh, äh, on tohutult töömahukad äh, ja see, sellega teevad tohutut tööd ka libekomisjoni liikmed, sooviksin samuti tänada kõiki neid, kes asjas osalesid, hääletus on nüüd alanud. The vote is closed. hääletus on lõppenud. And that is carried. ja vastu võetud äh, nelikümmend kaheksa poolt, üks vastu, kolm erapooletut, palju õnne raportöörile. ja hääletus ongi sellega lõppenud. kas kolleegid on saalis? Laura, do you? Laura, kas sooviksite alustada? sooviksite alustada? So colleagues, we have kolleegid, meil on nüüd päevakorrapunkt neliteist, mida nüüd, mille raportöör on Laura Ferrara, see puudutab avalikkuse ligipääsu dokumentidele eh, vastavalt reeglile üks, üks, kuus, eh, sulgudes seitse, vastavalt kaks tuhat neliteist, viisteist kes on parlamendis kauem olnud, on teadlikud sellest, et see on seotud läbipaistvuse küsimusega ja see puudutab eriti siis ligipääsu dokumentidele, mis on põhiõigus, mida näeb ette ka Euroopa Liidu harta. ning raport eh, ning raamistik, eh, nagu seda näeb ette määrus eh, tuhat nelikümmend üheksa muud kaks tuhat üks, kaks tuhat üks, mis puudutab avalikkuse ligipääsu dokumentidele, meie komisjon selle raames tegeleb selle küsimusega aastate kaks tuhat neliteist, viisteist lõikes, see on teine avalik ettevahetus sellel teemal ning aluseks on proua Ferrara raporti projekt. suur tänu teile. eelkõige sooviksin ma tänada kõiki variraportööre, kõiki neid, kes esitasid muudatusettepanekuid ning kes äh, Äh, selle raporti koostamisel alati osales, äh, selle teema vastu alati on huvi tundnud. tegemist on ühe olulise äh, aluspõhimõttega Euroopa Liidu jaoks, milleks on siis kodanike osalus ja avatus. esitati sada kolmteist muudatusettepanekut me tegime mõningad äh, kompromissmuudatusettepanekud, mille esitasime variraportööridele ning äh, kohtusime samuti nendega, et ettepanekuid arutada ning äh, anda hinnang tekstile. siin on palju punkte, mis puudutab osalusdemokraatiat, dokumentide klassifitseerimist, salastatud kohtumisi, ning äh, samuti ka määrust, äh, äh, määrust tuhat nelikümmend üheksa murd kaks tuhat üks, kõik see, mis on seotud ka TTIP teemaliste läbirääkimistega. kõige keerulisemad on kolmepoolsed läbirääkimised, sest siin valitseb äärmiselt ähm, suur, valitsevad suured eriarvamused, mõned soovivad, et kolmepoolsed läbirääkimised oleks avatud, läbipaistvad, kantaks üle internetis, selle asemel, et neljaveeruline raport neist äh, avaldatakse. samadel läbirääkimistel selle teksti, teksti puhul kolme Euroopa institutsiooni vahel. Äh, mina toetan jõuliselt läbipaistvust, seda ka kolmepoolsetel läbirääkimistel, eriti just kolmepoolsetel läbirääkimistel, sest Need ei ole mitte ainult äh, mõttevahetuseks, vaid ka otsuse langetamiseks olulised ning võttes arvesse, kui olulised ja kui delikaatsed sellised kohtumised on, oleks äärmiselt soovitatav, et äh, läbipaistvus oleks suurem, et äh, oleks võimalik kõiki otsuseid jälgida, mis lõppotsusteni jõuavad, et oleks võimalik kõiki neid vaheetappe, mis lõpuotsuseni viisid, ka äh, jälgida. variraportöörid ja mina, me kõik garanteerime, me, me kõik ju esindame Euroopa kodanikke ning äh, see on nii ju ka kõikides komisjonides, kus arutatakse äh, kõigepealt tekst esitatakse esialgne variant, muudatusettepanekud on avalikud, ehm, samuti hääletused komisjonides toimuvad avalikult, nii et see hall laik võiks samuti läbipaistvamaks muutuda. kui komisjonides hääletatakse mõnda teksti, siis eh, ei ole eh, raporti eh, algust kodanikele kuidagi võimalik enam tutvustada ja lõpetuseks sooviksin öelda, et kolmepoolse ei ole mõtet öelda, et äh, et kolmepoolseid läbirääkimist ei ole võimalik kodanikele tutvustada, sest neil puudub piisav ettevalmistus, haridus, sellist äh, õigusloomelist tööd nad ei mõista. Äh, tugevdagem oma jõupingutusi, meie kohustus on teavitada elanikkonda ning äh, anda neile adekvaatset informatsiooni võimaluste piires. Äh, Cinque Stelle liikumine äh, esitas selle raporti projekti valijatele saime sadu kommentaare, kõige üllatavam minu jaoks oli see, et kuigi me selle informatsiooni avalikustasime, paljud äh, leidsid, et eh, liialt palju on seda informatsiooni, nad ei suuda eh, sellest eh, aru saada, on vaja sünteesi kokkuvõtet, jah, tõepoolest väga keeruline on esitada kokkuvõtteid kõigi parlamendikomisjonide kohtumisest ja need ära tõlkida, see on tohutu suur töö. kuid need kommentaarid, mis meile esitati äh, annavad ülevaate eh, sellest, kui raske on kodanikul aru saada, mida me siin institutsioonides õieti üldsegi teeme. Ehm, on eh, tõeline nihe rahvaesindajate ja rahva vahel. Eh, tuleks teha suuremaid jõupingutusi selleks, et meie tegevus oleks avatum, meie töö, meie igapäevane töö oleks kodanikele mõistetavam. kodanikud peavad äh, rohkem osalema ning äh, otsuse langetusprotsessi äh, tuleb lihtsustada. suur tänu kõigile osalejatele, kes selle raporti koostamisel, koostamisega tööd tegid. suur tänu, ütleb esimees. nagu ma ütlesin, selle teemaga on väga kaua juba tegeletud järgmisena saab sõna inimene, kes on sellega väga palju, väga kaua tegelenud, Sofi Intvelt, suur tänu, Claude. ma sooviksin tänada raportööri ja avaldada täielikku toetust tema sõnavõtule. on äh, murettekitavam aina, äh, kuidas äh, paljud ei näe, kuidas aina suurem huvipuudus kodanike poolt on otseselt seotud läbipaistvuse puuduse ja vastutuse puuduse institutsiooni poolt. kui soovime kodanike usalduse taastada, siis peame muutuma läbipaistvamaks ja eh, salastatus, konfidentsiaalsus eh, on diplomaatide kultuuri osa, see on vana Euroopa Liit, kui soovime aga olla poliitiline demokraatlik liit, on meil vaja suuremat läbipaistvust see ei ole mingisugune ilus mänguasi, mis kuulub ühele või teisele poliitilisele parteile. nii et äh, ma äh, kogu südamest toetan seda raportit, esitasime mitmed muudatusettepanekud, üritades laiendada ja tugevdada seda raportit veelgi. Äh, vaatame ka kompromissettepanekud üle ning mõned spetsiifilisemad märkused, kõigepealt Euroopa Parlament ise meile meeldib siin vastu võtta resolutsioone, meile meeldib äh, õpetada liikmesriike, teisi institutsioone, aga samas me ei täida omaenda resolutsiooni ettepanekuid. näiteks väga paljud soovitused, äh, mis äh, resolutsioonis esitati paar aastat tagasi, ei ole sugugi rakendust leidnud, ei ole isegi algust tehtud sellega, näiteks üks, mis ei maksaks pennigi, Äh, on äh, läbipaistvus inspektorite äh, ametisse võtmine, mm, vaid tuleb, need inimesed peaks lihtsalt kontrollima, et selline kultuur üldsegi tekiks ja härra Schulz ja härra Velle lihtsalt vaikisid. et võib-olla on meil võimalik seda taotlust korrata, kolmepoolsete läbirääkimiste puhul ma olen väga pettunud läbirääkimiste äh, Eh, tulemuse üle kolme institutsioonide vahelise kokkuleppe sõlmimisel, võib-olla on see osaliselt ka Euroopa Parlamendi süü, kuid eh, see, mis sinna sisse on viidud, on praegusel hetkel äärmiselt üldsõnaline. Eh, praegu on jäetud suur manööverdamisruum, parlament peaks igatahes tegema kõik oma võimuses, et kolmepoolsed läbirääkimised oleks võimalikult avatud ning algust võime kohe teha siin libekomisjonis, isegi kui parlament äh, soo-, ei soovi muutuda kolmepoolsetele läbirääkimistele avatumaks, oleme siiski väga veendunud, et äh, äh, kohtud teevad oma tööd edasi, üks kohtujuhtum, mida me teame, üks isik, kes soovis kolmepoolsete läbirääkimiste dokumentidega tutvuda, ma olen täiesti kindel, et kohus on temaga nõus ja siis oleme me kõigi naerualgused ja samuti, eh, sama võiks öelda ombudsmani soovi kohta, kes tahaks kolmepoolsetel läbirääkimistel vaatlejana osaleda. ma ei saa absoluutselt aru, miks eh, parlamendi president on eh, va-, vastu sellele palvele. see on niivõrd negatiivne signaal, ombuds peaks olema meie liitlane, mitte meie vaenlane, võib-olla liib peaks ka rolli mängima ja peaksime äh, tooma äh, ombudsmani tihti libe komisjoni ette, et ta räägiks äh, läbipaistvusest ja kolmepoolsetest läbirääkimistest ning mis puudutab veel teisi institutsioone, siis räägitakse väga palju demokraatiast ja läbipaistvusest. kui me vaatame aga seda, mis tegelikult toimub, siis üritatakse kõrvale hiilida läbipaistvusest nii palju kui vähegi võimalik on, kui ma näen, kuidas näiteks nõukogu praegusel hetkel on mööda hiilinud äh, Äh, info äh, ligipääsuga seotud otsusele, mille võttis vastu Euroopa kohus, siis see on lihtsalt piinlik, neil võiks häbi olla ja meie peaks ka piinlikkust tundma, sest me ei kritiseeri neid piisavalt, me ei jälgi olukorda piisavalt, me ei ürita äh, pääseda ligi informatsioonile, aktsepteerime, kui nõukogu ja komisjon kutsuvad kokku salastatud koosolekuid, mis on täiesti õigustamatud. kui me soovime tõesti äh, kodanikke esindada, siis äh, need kodanikud, kes mõistetavalt muutuvad aina küünilisemaks Euroopa Liidu suhtes, siis meie peame äh, ennast kokku võtma, nõudma, võitlema rohkema, suurema läbipaistvuse eest, aitäh. Okay, was that you agreeing, Gerard, just coming in? kas sa noogutasid, Gerard? see on sinust väga läbipaistev äh, ma sooviksin Laurale öelda seda, et üks teema, mis pidevalt on parlamendis olnud kõne all, ma täheldasin, et sa in-, sa uuendasid seda pisut iga kord, kui me räägime läbipaistvusest äh, kolmepoolsetel läbirääkimistel ja äh, üritatakse seda inimestele arusaadavamaks teha, äh, siis see on väga tänuväärne, suur aitäh sulle aga sellega juurde tullakse aina tagasi, Ivo teeb seda, Sofi samuti. me peame mõtlema selle peale, miks sellised asjad juhtuvad. igatahes äh, toetame sind ja sinu töö on väga tähtis osa libekomisjoni tööst ja nii jääb ka see tulevikus. soovisid midagi lõpetuseks öelda? Äh, ei, suur tänu. ja siis lähme proua Karatsa-Vill soovis sõna aga äh, aga ta vist sai kellaaegadest valesti aru, nii et õnnetuseks pole teda siin no.. Lähme edasi värvakorrapunkti viisteist üks juurde ja see puudutab eelarve täitmisele heakskiidu andmist erinevates punktides. Eh, proua Makovei, palun, ma annaksin teile nüüd hea meelega sõna, et te räägiksite punktidest viisteist üks äh, kuni viisteist üksteist. annan selle ülesande sulle, palun. This is, this is the consideration of draft opinion. vaatame siis äh, läbi arvamuse projektid, nii et äh, palun. tegemist on siis arvamustega, mis käsitlevad eelarve täitmisele Äh, heakskiidu andmist, tegemist on julgeoleku, vabaduse ning äh, turvalisusega seotud ametite äh, eelarvega. kõigepealt ütleksin, et kontrollikoja raport annab väga vähe informatsiooni, et võimaldada eelarve täitmisele heakskiitu andvatel ähm, institutsioonidel oma kontrolli täita see ei ole äh, meie jaoks äh, üllatus, võib-olla mõnele teisele kolleegile on, aga minule mitte. tavaliselt äh, Kontrollikoja info ametite puhul on väga piiratud ning mul on väga kahju, et taaskord Kontrollikoda loobus ametite huvide konflikti kohta raportite koostamisest, ehkki sellest kohta otsustati kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal nüüd võtan läbi mõningad äh, teemad, millesse ma oma arvamuses viitan ning äh, toon näiteid ametite kohta ja teiste asutuste kohta. kõigepealt äh, esimene teema, huvide konflikt. ma olen rõhutanud kõikides oma arvamustes, et nii-öelda pöörduste põhimõtet ja huvide konflikti tuleb käsitleda põhjalikult, ametid ei ole veel oma poliitikat ja, ja põhimõttelisi juhinööre äh, huvide konflikti äh, reguleerimise kohta äh, avaldanud, nad peavad tegema seda võimalikult kiiresti, seda olen välja toonud, tuletan meelde ametitele ja teistele institutsioonidele, et komisjonil on oma juhtnöörid selle kohta, kuidas sellist poliitikat praktikas teostada ja komisjon võttis vastu need juhised kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta septembris, kaks ja pool aastat tagasi. paluksin ametilt ka ülevaadet varasematest huvide konfliktidest, EU-Liisal ei ole mitte mingisugust äh, huvide konflikti vältimise poliitikat paigas, Euroopa Parlament äh, esitas eelmisel aastal sellekohase soovituse, sama puudutab ka Frontexit, Eurojusti, mitte midagi neil ei ole. Europolil on mõningad sätted uues käitumisjuhises, aga juhatus on äh, esitanud hoopis huvide konflikti puudumise avalduse, mitte vastupidi. ja äh, see tähendab seda, et Europol andis, äh, ei andnud äh, hindamisõigust kolmandale osapoolele. kui teatada huvide konflikti võimalikkusest ja võimaldada teistel seda hinnata, kas huvide konflikt on või mitte, on hoopis teine asi kui see, et ise teatatakse, et meil puudub huvide konflikt meie tahtsime just seda huvide konflikti teatist. EDPS ja, ja CEPOL ei äh, ole äh, mitte äh, juhatuse ekspertide personali kohta huvide konflikti avaldusi teinud ja üheski ametis ei ole mitte ühtegi huvide konflikti leitud, nii et poliitika on tegelikult paberil olemas, aga praktikas ei ole selle kohta mitte mingisuguseid näiteid. ja see tähendab seda, et äh, eeskirjad on olemas ainult paberil ning äh, ma kardan, et praktikas lihtsalt neid ei rakendata. ja äh, keegi ei kontrolli neid, mis on veel hullem, tegemist on lihtsalt poliitiliste meetmetega, mis on vastu võetud, mida avaldatakse veebilehekülgedel ning sinna nad jäävadki tolmu koguma mõningad liikmesriigid Äh, samuti on huvide konflikti küsimuses äh, valitsuses, parlamendis, äh, kohalikes omavalitsustes väga ebamäärased. komisjon peab tegema ettepaneku selle kohta, kuidas seda olukorda parandada. huvide konflikti ärahoidmine on väga oluline läbipaistvuse seisukohast, varade kuritarvitamise ja puuduliku halduse ärahoidmiseks. oluline teema on veel ka öö, Äh, eksimustest või äh, rikkumistest teatajate kaitsmine, äh, suure osa institutsioone ei ole siduvaid eeskirju suutnud vastu võtta selleks, et rikkumistest teatajaid kaitsta, hoolimata sellest, et neil on kohustus seda teha lähtuvalt Euroopa Liidu personali eeskirjade artiklist kakskümmend kaks C ning hoolimata kahe tuhande viieteistkümnenda aasta Euroopa Parlamendi soovitusest. kutsun kõiki institutsioone ja kõiki ameteid üles vastavad äh, poliitilised meetmed vastu võtma, et austada liidu äh, personali eeskirju, äh, mis on meie kohustuseks. mis puudutab Põhiõiguste Ametit, siis Põhiõiguste Ameti kohta tahaksin öelda, et minu meelest on vastuvõetamatu, et Põhiõiguste Ametit tunnistati süüdi tsiviilteenistuse tribunali poolt äh, ühe töötaja vallandamise kohta, seda kahe tuhande kolmeteistkümnendal, kahe tuhande neljateistkümnendal aastal, tegemist ei ole esimese selle aasta juhtumisega meie ametites. ja see kodanikuõiguste tiputribunal sellepärast üldsegi äh, moodustati igal aastal, on põhiõiguste amet tegelikult oma personali diskrimineerinud. ja samuti tahaksin äh, ületoodavate vahendite küsimuse tõstatada. Sepol viisteist protsenti äh, eraldistest kahe tuhande neljateistkümnendal aastal, mis viidi üle JASO kakskümmend kaks äh, protsenti. assigneeringutest viidi kahe tuhande neljateistkümnendasse aastasse EU-LISA kakskümmend kuus protsenti äh, assigneeringutest Europol kakskümmend kaks protsenti äh, viidud üle kahe tuhande üheteistkümnendal aastal. siis ähm, hankemenetlus, kutsun üles kõiki ameteid ja institutsiooni avaldama kõik äh, hanke-eeskirjad ning avaldama oma kodulehekülgedel ka kõikide lepingute täielikud äh, nimekirjad, praegusel hetkel seda veel ei ole, mis tähendab, et me, meie ei tea, Äh, ning maksumaksjad ei tea, kuidas maksumaksjate raha kasutatakse ning millele. ja nagu ma olen öelnud komisjonile, äh, me peame tagama seda, et me oma raha eest ka midagi vastu saame ning me peame õppima varasematest projektidest, kus me nägime komisjoni juhtumise pool puudujääke, äh, viibimisi ja rahadega ülekulutamist, ka Schengeni teise infosüsteemiga seoses näiteks see tuli, tuli kuus aastat hiljem kui eeldatud ning maksis kaheksa korda rohkem kui algne eelarve, siis sellest tuleb õppida. nii palju siis minu poolt, praegu olen valmis vastama kõikidele küsimustele. suur tänu, proua Makovei! ma ei tahtnud olla ebaviisakas, aga äh, mulle telefoniga üha rohkem antakse meie komisjonile uusi ülesandeid, näed, seetõttu olin sunnitud äh, oma telefoniga tegelema natuke. suur tänu teile selle ettekande eest. variraportöörid ja teised kolleegid on nüüd teretulnud kommenteerima teie ettekannet. rahvapartei variraportöör, palun. suur tänu kõigepealt suur tänu kolleeg Makoveile tehtud töö eest ning arvamuste koostamise eest. kontrollikoja raportitest lähtuvalt on kõik, kõikide ametite raamatupidamisega kõik korras, aga hoolimata sellest, et kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal kontrollikoda tegi omapoolsed ettekirjutused, ei ole EULISal põhiinfosüsteemi kohta hinnangu, hinnang esitatud. EULISA peab äh, võtma kõik vajalikud sammud, et äh, see puudujääk kõrvaldada. ametid on suutnud oma menetlust parandada äh, kontrollikoja varasemate aastate kommentaaridest lähtudes, aga nagu kontrollikoja mitmed kommentaarid näitavad, kahe tuhande neljateistkümnendal aastal ei ole siiski kõik asjad korras, vaid on siiski asju, mida parandada kõikides ametites selles konkreetses töövaldkonnas. mis puudutab äh, konfliktide, huvide konfliktide äh, ärahoidmist äh, ning käsitlemist, siis toetan siin raportööri seisukohta. paraku on endiselt ameteid, kes ei ole selliseid poliitilisi juhtnööre vastu võtnud, hoolimata sellest, et Euroopa Komisjon on neid selleks üles kutsunud kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta detsembri juhistes ning hoolimata sellest, et ka parlament on omalt poolt esitanud sellekohased soovitused. mul on kahju, et ametid ei ole seda teinud ning loodan, et ametid kiiremas korras seda teevad ning muudavad need ka avalikkusele kättesaadavaks esimesel võimalusel ning lõpetuseks, mul on äärmiselt kahju, et Euroopa Kontrollikoda ei muutnud oma raportit aastaaruande kohta äh, andmekaitse inspektori äh, küsimuses kättesaadavaks. suur tänu, Gerard Depre, kas, kas teiegi soovite sõna? suur tänu, esimees. Äh, soovin sõna selles arutelus asendades meie fraktsiooni kolleege, kes on nende teemadega tegelenud, kes paraku ei saanud siin kohal olla, Kelly Piesek ei saanud paraku täna siia tulla. nii kurb, kui see ka ei ole. ja kõigepealt üks kümmendur, ma ei tea, kas tegemist on äh, arvamuse või mõne muu dokumendiga tegelikult meie poolt, kuulates raportööri seisukohta, arvamuse koostaja seisukohta, paistab, et siin mainitakse erinevaid äh, ülevaate, äh, erinevaid asjaolusid äh, sisse, kaks, kuus aastat hilinenud ja nii edasi ja nii edasi, et ähm, me oleme analüüsinud neid arvamusi ning olen äh, nõus Rahvapartei kolleegiga, aga ma arvan, et me peaks sinna panema põhirõhku karistamisele vaid ka positiivsetele asjaoludele. kaheksa aastat järjest juba on antud äh, eelarve täitmisele heakskiit, see on väga hea, see tähendab seda, et vahendeid on kasutatud õiguspäraselt äh, nagu kord ja kohus äh, ja nad on nagu läinud nende eesmärkide täitmiseks, milleks nad olid mõeldud. nii et põhimõtteliselt on tegemist positiivse hinnanguga. vigade määr libe pädevusse kuuluvate maksuste osa, maksete osas on äh, väiksem kui teiste komisjonide töövaldkonnas. me peaks muidugi hakkama seda vaatama, me peame, me peame hindama olukorda objektiivselt ning äh, rääkima, mitte poliitiliselt nõudma, et, et kõiki vahendeid vähendatakse kui äh, mu kolleeg kohale tuleb, siis äh, tõstatab ta ise võib-olla mõned üksikasjalikumad äh, küsimused. suur tänu teile tähelepanu eest. suur tänu sulle. kui on veel kolleege, kui rohkem ei ole kolleege, kes sõna soovivad, siis annan uuesti sõna proua Monika Makaväljale. muudatusettepanekute tähistamise, esitamise tähtaeg on kahekümne viiendal jaanuaril, hääletame libekomisjonis viieteistkümnendal veebruaris. kallid kolleegid, kui te soovite kommenteerida või omalt poolt parandusettepanekuid esitada, siis pidage seda meeles. suur tänu, suur tänu ka, et mainisite muudatusettepanekute esitamise tähtaega. minu poolt veel paar sõna. juba aastaid on nendele ametitele öeldud, et eelarve täitmisele heakskiidu andmine parlamendi poolt äh, ei ole asi, mille pärast muret tunda, sellepärast et parlament annab selle automaatselt. mitu aastat tagasi hakkasime tõsisemalt selle teemaga tegelema ning äh, avastasime mitmeid tõsiseid probleeme. Nende rahade kasutamist ei kontrollitud, oli mitmeid probleeme nende äh, hankeprotsessiga, huvide konfliktist rääkimata ning tuletan teile meelde, et kui te olete siin parlamendis siis ma mõnda aega töötanud, siis kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal äh, tegi Kontrollikoda eriraporti äh, huvide konfliktidega seoses tööstussektoriga ja mitmeid huvide konflikte avastati ja äh, inimesed ja kui huvide konflikt ei ole mõningate inimeste jaoks, kolleegide jaoks tähtis teema, siis see on nende probleem, minu jaoks on see praeguses kontekstis kõige olulisem probleem, kõige tõsisem probleem, millele tuleks suunata palju tähelepanu. see on üks osa eelarve täitmisele heakskiidu andmise protsessist, milles me kolm aastat tagasi kokku leppisime. kõik Euroopa Liidu institutsioonid, kes annavad heakskiidu eelarve täitmisele, tegelevad pöörduste põhimõttega, rikkumistest teatajate kaitsega ja huvide konflikti teemaga. vastasel korral midagi ei muutu ning meie kodanike usaldus ametite suhtes ning teiste Euroopa Liidu asutuste suhtes jääb väga kesiseks. suur tänu, kolleeg. lõpetame käest selle päevakorrapunkti käsitluse. ma juba ütlesin, millal siis on tähtajad nii et äh, see koosoleku osa on sellega lõppenud ning tuletan kolleegidele meelde, et me jätkame oma tööd kell kaks äh, ruumis Jan kaks kuu kaks, mitte siin. mina olin juba hommikul äh, sinnapoole teel, aga, aga tegelikult oleme seal alles täna pärastlõunal. ja täna pärastlõunal on päevakorras tähtsad punktid, nii et palun tulge kohale kohtume pärastlõunal, aitäh!